tere hommikust, tere tulemast eelarve kontrolli komisjoni koosolekule. jätkame eilsete aruteludega. Läheme nüüd päevakorrapunkti number nelikümmend kuus juurde, milleks on kolleeg Selleri raport Euroopa Komisjoni ja täidesaatvate äh, ametite kohta. härra Zeller saab ka kohe sõna ja ka volinik Oettinger on kohal. tere tulemast teile ja kolleeg Seller saab sõna, palun. tere hommikust, proua esimees. see siin on tõesti isegi rangemalt korraldatud, kui politsei lubab. tulen kohe raporti esitluse juurde see raport on tõesti päris pikk ja laiapõhjaline ning ma tuleksin mõningate küsimuste, eriti just poliitiliste prioriteetide juurde, sest äh, tegemist on septembris alguse saanud menetlusega ja meil on olnud piisavalt võimalusi korraldada kuulamisi nii peadirektorite kui ka volinikega ja ka volinik Oettingeriga ning me oleme nendest küsimustest päris pikalt ja põhjalikult rääkinud. kõigepealt see puudustab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist. ma ei tea, kas kõik suudavad ennast mälet-, suudavad veel meenutada aastat kaks tuhat kuusteist, sest praegu on juba kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta aga siin raportis on välja toodud ka see, et võib-olla tuleks heakskiidu menetlust kiirendada selleks, et seda oleks võimalik ka anda võimalikult kiiresti pärast aasta lõppu, nii et selle üle tasuks järele mõelda. suur tänu eriti just Kontrollikojale, Kontrollikoja presidendile Klaus-Hainer Leenele ja ka Kontrollikoja liikmele Lazarus Lazarule, samamoodi ka kõikidele teistele Kontrollikoja liikmetele, ka komisjonile ning eriti tänan neid, kes äh, kandsid kõige suuremat koormat, need olid kol-, äh, härrad Ehlers ja Kots äh, eelarve kontrolli komisjoni sekretäriaadist, härra Balatšehhi meie enda fraktsioonist ja suur tänu ka minu assistendile Lukas Reichertile. ilma temata poleks olnud selle raporti koostamine võimalik. nii palju sissejuhatuseks. millest me siin täna räägime? kui me vaatame aastasse kaks tuhat kuusteist nüüd tagasi. üks meie ettepanekuid ja mõtteid oli see palve, et poliitilised eesmärgid tuleks komisjoni ja presidendi mandaadi ja töötsükliga harmoniseerida. meil on erinevad ajalised prioriteedid, osad kümneks aastaks, aastaks, teised seitsmeks või viieks aastaks ja selle aja jooksul olukord väga palju muutub, prioriteedid muutuvad ja eelarve, kogu eelarvetsüklit kattev mandaat ja äh, prioriteedid peaksid siis olema paremini kooskõlas selleks, et äh, tagada ka suurem läbipaistvus. nüüd äh, juba käimasoleva ja eelnevate finantsraamistike vahearuanne ning äh, kuluaruanded, nende puhul samamoodi oleks väga tähtis, et äh, need dokumendid koostataks võimalikult kiiresti pärast perioodi lõppu. mis puudutab sisulist poolt ja erinevaid poliitikavaldkondi, siis oleme pikalt ja laialt rääkinud äh, uuetest, uutest meetmetest põllumajanduspoliitikas, näiteks rohestamisest ja ka programmist Noorte talunike jaoks äh, kahjuks eesmärke nende programmidega ei saavutatud ja sellest tuleb eraldi rääkida. veel midagi, millega kohe kindlasti tuleb tegeleda, on ühtekuuluvuspoliitika programmide kiire rakendamine, et makseid tehtaks kiiresti ja rakendamise periood peaks olema N pluss kaks aastat. alles eelmisel aastal äh, tehti viimased maksed veel eelmise programmiperioodi kohta, mis tähendab seda, et meil oli siin N pluss neli aastat äh, maksete periood. see aga tähendab seda, et äh, programmid ja projekt, projektid uue programmiperioodi ajal lükati käima suure viivitusega, siiamaani on väga vähe taotlusi tehtud ja see tähendab seda, et äh, järgmisse programmiperioodi kanname üle veelgi rohkem välja maksmata arveid, äh, nii nagu see juhtus ka eelmise programmiperioodi puhul ja see tähendab seda, et meil tekib jällegi probleeme eelmise programmiperioodi lõpetamise ja uue käimalükkamisega ja minu arvates siin oleks vaja olukorda parandada parlament on peale selle veel nõudnud, et äh, peadirektoraadid oma riikidepõhiseid soovitusi ka iga-aastastes aruannetes äh, avaldab kaks ja me arvame, et sellise poliitikaga tuleb jätkata. mis puudutab rändepoliitika rahastamist kui üpris uut probleemi, mitmeaastase finantsraamistiku puhul. siin me leiame, et on vaja poliitikate läbipaistvust suurendada, aga samal ajal anname me endale aru, et tegemist oli erakorralise probleemiga, millele tuli kiiresti reageerida. aga samal ajal on ka selleks vaja äh, paika panna menetlused, et kuidas siis sellistele erakorralistele olukordadele paremini reageerida. ja Kontrollikoda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandes äh, on teinud omad nõudmised, millega meie oleme täiesti nõus. ja tulevaste finantsraamistike puhul äh, tuleb samamoodi arvestada migratsiooniküsimustega, on täiesti selge, et meil on selleks vaja eraldi eelarverida või vähemalt äh, eelarvepoliitikat äh, selle valdkonna jaoks ja järgmise programmiperioodi jaoks on siis vaja migratsioonipoliitika jaoks leida vahendeid siis erinevatelt äh, praegu olemasolevatelt ridadelt. mis puudutab administratsiooni ja finantsmeetmete lõive, näiteks investeerimispanga puhul, meie leiame, et need kindlad summad, mis paika pandi, olid liiga kõrged ja need vahendid olid esialgselt hoopis teisteks eesmärkideks äh, ette nähtud äh, ja et pigem tuleks äh, kasutada neid vahendeid siis partnerorganisatsioonide toetamiseks, mis siis aitavad meil eesmärke täita. ja, ja mis puudutab heakskiidu andmist, siis võiks olla periood N, N pluss üks see oleks meie arvates kõige parem lahendus. nii palju siis lühidalt minu poolt, äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, variraportööridele, kellega me pidevalt äh, nõupidamisi pidasime, kes mulle ka väga väärtuslikke märkuseid tegid. mul on juba hea meel algava arutelu üle ja see aitab kindlasti parandada siis ka raporti lõppversiooni. suur tänu! nüüd annaksin sõna variraportööridele, kui nad on kohal Martina Dlabajova, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine, austatud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt jah, härra Zeller on teinud väga head tööd selle raporti kallal, see on heaks aluseks äh, Äh, mitte ainult variraportööridele, vaid kõikidele komisjoni liikmetele töö jätkamiseks. ma hindan kõrgelt äh, seda peatükki, mis puudutab tulemustele suunatud äh, eelarvet, sest et seal on ära toodud prioriteedid, mida mina olen ka tõstatanud alates sellest ajast, kui me sügisel alustasime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve heakskiidu andmise alast tööd ja nüüd tulemusandmete küsimus, DAS ja, mm, ja sellega seotud küsimused, mille härra Zeller ka tõstatab oma raportis ja ma tahaksin härra voliniku käest küsida andmekvaliteedi küsimuse osas, see on meie jaoks väga oluline ja millised on komisjoni eesmärgid eh, parandamaks eh, tulemusaruandeid, sest et meie jaoks on see väga olulise mm, tähtsusega küsimus ja ma tahaksin lõpetuseks öelda, et mul oli väga hea meel sel nädalal kuulda seda, et me peame Euroopa Liidu eelarve ühtsust tugevdama selleks, et edendada neid arenguid, mida üksikud liikmesriigid omal käel ei suuda teha. ja me Mm, peame muutma eh, liikmesriigi perspektiivi eh, netopanustajatelt Euroopa Liidu mm, suunaliseks perspektiiviks ja eh, mul oleks hea meel, kui neid sõnu ka teie, härra volinik, välja ütleksite ja poliitilised MFF-i e eesmärgid ka peavad olema olulised mitte ainult poliitilised valdkonnad Äh, võib-olla me peaksime põhjalikumalt rääkima sellel teemal ja võib-olla härra volinik sai, äh, saaks ka öelda selle kohta, mida äh, praegusest MFF-ist on õpitud selleks, et mitte korrata tehtud vigu uue mitmeaastase finantsraamistiku planeerimisel, mida komisjon tahab teha selleks, et Euroopa Liidu ähm, kuvandit parandada ja Brüsseli kuvandit parandada Euroopa Liidu kodanike silmis, sellepärast et see saab olema meie lähikuude üks keerulisemaid ülesandeid, suur aitäh äh, härra Zeller selle raporti eest. kolleeg Tarand, härra Tarand, palun. Thank you, madam. suur aitäh, lugupeetud esinaine. jah, loomulikult äh, raportöör on teinud ära tohutu suure töö äh, teemal äh, anda ähm, komisjoni poolt kulutatud raha täitmisele heakskiit jah, mina leian, et tasub mainimist ka see, et siin raportis eristatakse hinnangulist veamäära, mida Kontrollikoda on välja toonud ning seda, mida komisjon on välja toonud. mina olen seisukohal, et veamäär ja veamäära meetod ei ole tegelikult äh, praegusel hetkel kõige parim, mis meil on, sellepärast et äh, kui raha kulutatakse ähm, äh, rumalustele ja tehakse seda reeglite kohaselt, siis see viga ei ole ja me peame tegema tööd selle kallal, kuidas ähm, tagada see, et Euroopa raha kasutatakse tõesti mõistlikult äh, selleks, et investeerida mõistlikult tulevikku. teine asi Äh, siin äh, raportis äh, ollakse kriitilised ähm, viiviste või viibinud maksete küsimuses ja ja loomulikult tuleb olla ka kriitiline selle suhtes, et järjest rohkem kasutatakse finantsinstrumente ja raportöör on vägagi õigustatult siin Äh, öelnud, äh, et tuleks kontrollida rohkem seda meetodit ja selle kasutamist. ja mm, tegelikult äh, me räägime väikesest rahast ja võib-olla seda ei peaks siinkohal isegi mainima, kuid nii-öelda jahtumisperioodi pikendamine peaks ka Euroopa Komisjoni liikmetele hingelähedane olema. ja võib-olla eetikakomitee Teie arvamus äh, peaks olema tegelikult avalik, äh, sest kui me räägime volinike äh, erinõunikest, siis me näeme, et mõned endised volinikud jõlguvad seal endiselt ringi. ja Ähm, tegevvolinikel on väga suur otsustusõigus äh, nende erinõunike palkamisel, kes äh, siis äh, osalise ajaga teevad volinike heaks tööd ja seetõttu on neil ka teised ametikohad ja huvid, sageli ka erasektoris ja seetõttu lisaks tasule komisjoni, mida saavad komisjonid, peaksime me hoolikamalt analüüsima ka võimalikke huvide konflikte nende inimeste puhul ja me ei tohiks siis piirata äh, kontrolli ainult äh, sel-, äh, selle voliniku portfelliga, mida nad või keda nad nõustavad mm. sest et neil on ju luba ka erasektoris tegutseda, sest et ähm, minul on väga keeruline näiteks komisjoni hoonesse siseneda, aga erinõuniku ametimärgiga on väga lihtne sinna sisse saada ja Äh, minu arvates ei ole äh, see väga õige mm, lähenemine. olles seda nüüd öelnud, tahaksin veel kord siiski tänada raportööri ja tegelikult ka komisjoni, sellepärast et äh, enamik rahast on siiski hästi kasutust leidnud, aitäh! kaks kolleegi on veel sõna soovinud, härra Pirinski, palun kõigepealt suur aitäh, proua esinaine. mina tahaksin ka omalt poolt õnnitleda härra Zellerit äh, selle väga kõikehõlmava ja, ja põhjaliku raporti eest. ma usun, et Äh, selline põhjalik ähm, analüüs äh, aasta kaks tuhat kuusteist kohta oli vägagi õigustatud ja me peame endalt küsima, et äh, millised on need õppetunnid, millest me saaksime õppida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kogemuse baasilt ja härra Zeller oma ettekandes mainis ka seda, mis puudutab Äh, ühtekuuluvusfondide rahade kasutamist. ma leian, et selline, sellele tähelepanu juhtimine on õigustatud, äh, tähelepanu tuleks pöörata ka äh, viivitustele, mis sellega on aset leidnud, siin on oht selles, et need mm, viibivad maksed kogunevad, ja, ja siis äh, nendega tegeletakse programmi äh, perioodi lõpus ja proua esinaine, mina arvan, et just praegu me peaksime keskenduma äh, selle keeruka küsimustikule äh,, sellepärast et me peame tegelema ka järgneva programmiperioodiga juba ja komisjon äh, ja äh, sealsed inimesed äh, teevad tõsist tööd järgneva programmiperioodi väljatöötamisega ja mina tahaksingi seetõttu esitada järgneva küsimuse. kui vaadata ka seda perioodi, siis komisjon selle perioodi alguses võttis seisukoha, et nemad tahavad tagada hea kvaliteediga, kõrge kvaliteediga mm, projektid ja partnerluslepped ja seetõttu mm, oligi äh, panka pandud protsess, äh, partnerluslepete mm, projektide läbivaatamine kõigepealt komisjoni poolt, siis anti need liikmesriikidele, siis tulid jälle komisjoni äh, ja siis tuli siin mängu ka eksante tingimuslikkus. ma mõistan, et me peame olema väga ettevaatlikud äh, selleks, et äh, õige tasakaaluni jõuda. me peame tagama e, eks ante äh, selle, et me kiidame heaks õiged projektid ja me peame tagama ka selle, et äh, nende projektidega tegeletakse õigeaegselt, kulutused oleksid õigeaegsed, seda me tahame näha ja, ja proua esinaine, ma arvan, et me peaksime vaatama seda küsimust äh, just selle põhise väljakutse kontekstis, mis meie ees on Euroopa projektide vallas, ehk siis eba äh, võrdsused, ebavõrdsused, mis eksisteerivad ja mida selle perioodi jooksul on ka sü-, mis on ka süvenenud, need on sotsiaalsed ebavõrdsused, territoriaalsed ebavõrdsused, ja me peame väga hoolikalt mõtlema selle peale, kuidas jõuda hea tasakaaluni. me peame olema ettevaatlikud äh, programmeerimise perioodis ja programmide heakskiitmise äh, faasis ja me peame tagama ka selle samas, et võimalikult kiiresti tuleks see soovitud mõju nende mm, projektide puhul. põhimõtteliselt on meil kaks lähenemist, võib-olla väga ettevaatlik algusfaasis äh, ja siis hakata tegutsema, äh, kuid on veel üks lähenemisviis või võimalus, mis püüab ka olla väga põhjalik Äh, kuid äh, see põhjalikkus peab olema kontsentreeritud lühikese perioodi äh, sisse alguses ja siis pärast tuleb rikkumissete avastamisel keskenduda ma arvan, et komisjon ka tegeleb nende küsimustega, härra Zeller, ma usun ka, et raportis olete te hinnanud üsna positiivselt ex ante tegevust. ja mina tahaksin küsida äh, et kas me peaksime selle äh, tava lihtsalt heaks kiitma äh, või peaksime mõtlema selle peale, kas eks ante on parim äh, viis tegutsemiseks, vähemalt sellises vormis, nagu me seda siiani oleme teinud. ehk siis mul on väga hea meel selle üle, et volinik Oettinger on siia täna tulnud ja ma tõesti loodan, et see on üks nendest teemadest, mille puhul me näeme äh, Äh, tõesti mm, ka mingit tulemust äh, tänasel arutelul, aitäh! suur aitäh, ma panin ennast ka nimekirja ja tahaksin öelda, et ma olen tänulik äh, selle eest, et see raport katab meie tööd vägagi hästi, kõik see, mida me oleme teinud ka missioonidel, näiteks me oleme käinud olulistel missioonidel Ungaris ja Poolas, ka Kreeka on sees, see on ka väga oluline ja volinik, ma tahaksin kasutada ära selle võimaluse, mis siin meil on, et Kreeka kohta mõne sõnaga rääkida, me käisime eelmisel nädalal seal ja me nägime seal äh, prioriteetsete projektide puhul struktuurifondide raames seda, et on saavutatud suurt edu, jah, küsimust ei olegi, palju häid projekte on äh, realiseeritud äh, ja ähm, need kõik aitavad kindlasti Kreekal edasi liikuda, me oleme selle üle väga rõõmsad ja mm, me oleme Äh, aastaid juba teinud tööd katastri valdkonnas äh, ja me peame vaatama ka seda, et äh, hiljutised organisatoorsed muudatused seda ei ohusta, me peame mõtlema, et selle peale, e, e, et, et see ei saa, see ei tooks kaasa viivitusi, kui hakatakse uusi inimesi, inimesi palkama ja nii edasi ja see on tegelikult Kreeka jaoks võtmetähtsusega projekt ja, ja ähm, Euroopa jaoks ka ja äh, kaks tuhat kakskümmend peaks see projekt lõpule äh, viidama, see on väga oluline nii, aga üleüldiselt me nägime, et asjad on seal väga hästi. Äh, me rääkisime ka projektijuhtidega seal kohapeal ja meile jäi mulje, et need probleemid või kitsaskohad, mis seal on otsuste ellurakendamisel, Äh, näiteks maade riigistamise valdkonnas, äh, maade võõrandamise valdkonnas, et äh, neid probleeme on lahendatud väga ähm, innukalt ja, ja seda selleks, et Kreeka mm, finantsturgudele tagasi saaks liikuda ja ka Euroopa kontekstis oleks väga hea, kui sellest ka rohkem räägitakse, see oli esimene asi, teine asi, härra Zeller ütleb vägagi õigustatult, et me peame seda heakskiidu andmise menetlust lühendama ja mm, me peame N pluss üks aastal selle kõigega toime tulema, see on väga vajalik, sest mm, suured kontsernid suudavad kolme kuuga, N pluss üks aastal selle protsessi lõpule viia, meil läheb selleks oluliselt rohkem aega ja ma arvan, et me saame siin mm, olulisi parendusi teha me peame oma menetlused üle vaatama ja ise äh, tõhusamaks muutuma, me tahame seda teha ja me peame selle kallal tööd tegema ja veel üks küsimus minu poolt. siin raportis, äh, mida ma toetan, äh, on teema, millest siin räägitakse, näiteks noortalunikud ja rohestamine, mis on väga olulised teemad. küsimus on siinkohal selles ja kontrolli koda on avastanud siin äh, vahendite suure väärkasutamise ja meie peame midagi ette võtma. me teame, et see ei ole lihtne, äh, aga kui me sellel asjal laseme omasoodu minna, äh, kasutades motod, et palju toob kasu paljudele, siis see ei oleks õige lähenemine, me peame mõtlema selle peale, mida teha, mida nendes kahes punktis ära saaks teha selleks, et olukorda parandada ja me lähtume sellest, et te kindlasti räägite ka härra Zelleri ja minu poolt kirjutatud kirjast, mis seda teemat ka puudutab, mis on suunatud siis komisjonile ja nüüd härra volinik, suur tänu siia tulemast ja sõna saategi teie. Äh, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur tänu suurepärase koostöö eest minu kolleegidega, volinikega äh, selles menetluses eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks. suur tänu ka teie konstruktiivsete märkuste ja ka ootuste eest, mida raportöör Zeller ja tema kolleegid just praegu ka välja tõid. meil oleks väga hea meel kui me saaksime heakskiitu anda varem, teha kiiremini ja tõhusamalt ja, ja sellega ka siis varem tulemusi näidata. see tähendab seda, et mida rohkem teie meilt ootate, et meie oma tööd kiirendame, eh, seda rohkem oleme ka valmis seda tegema, see kehtib nii minu kolleegide kui ka minu teenistuste kohta kohe pärast seda komisjoni koosolekut toimub meil nõukogus täpselt sama küsimuse arutamine, eelarve täitmisele heakskiidu andmine aastast kaks tuhat kuusteist. parlamendis on kaks komisjoni, mis on spetsialiseerunud just eelarvele nõukogus on aga ainult üks nõukogu, mis ei tegele mitte ainult eelarvepoliitika ja eelarve täitmisel heakskiidu andmisega, aga nad tegelevad ka rahapoliitikaga, majanduspoliitikaga ja üleüldiste küsimustega. ja see heakskiit ei ole seal alati niimoodi tähelepanu keskmes nagu siin. see tähendab seda, et septembris, oktoobris, novembris äh, eelmisel aastal oleks meil võib-olla olnud võimalik heakskiidu andmine ettepoole tuua, sest siis aga siis arutati hoopis äh, eelarve eelnõud aastast kaks tuhat kaheksateist. Ähm, eile toimus aga Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine, nii et me võib-olla võiksime äh, nõukogu eesistuja ja sekretäriaadiga rääkida sellest, kuidas me ilma komisjoni ülekoormamiseta saaksime seda ajaraamistikku muuta. sest tõesti, järgneva aasta lõpuks peaks olema eelneva aasta heakskiit antud. seda ei tohi edasi viia veel kolmandasse aastasse tunnistan ausalt, et kui ma oma tööga alustasin, siis mul polnud üldse mingit ülevaadet, et mis aastast me räägime, kaks tuhat neliteist, viisteist või kuusteist. ja riiklikud kogemused olid sellised, et heakskiit tuleb kiiremini. nii et meie oleme seda valmis tegema. nüüd kolleeg Selleri teine küsimus aja kohta. toon konkreetse näite. on ju loogiline, et komisjon kahe tuhande kahekümne esimese kuni kahekümne seitsmenda aasta finantsraamistikuga ei tegele. järgmisel aastal on valimised, teid kas valitakse või ei valita tagasi, pannakse kokku komisjon ja tema siis tegeleb sellega. aga see oleks must stsenaarium kui aga uus komisjon novembris kaks tuhat üheksateist alustab oma tööd vähemalt üheksateistkümne volinikuga ja kui nemad hakkavad eelarveraamistikuga tegelema, siis enne aastat kaks tuhat kakskümmend ei ole neil võimalik mitte midagi esitada. ja see tähendab seda, et kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend kaks äh, saaks alles hakata rääkima uuest raamistikust ja kõik meie partnerid, ükskõik millistest programmidest, ütlevad, et neil on vaja selgust ja kindlust ja sellepärast teisel mail esitlen teile uut finantsraamistikku veel sellelt komisjoni kolleegiumilt. ja meie partnerid ootavad, et see parlament siin tõesti üritab ja suur tänu selle eest juba ette, äh, selle eelarveraamistiku veel nõukoguga vastu võtta. toimub äh, riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine veel selle nädala neljapäeval ja reedel ja see on ülitähtis, sest seal räägitakse just nendest küsimustest. kas valitsusjuhid ja riigipead on valmis järgmist mitmeaastast finantsraamistikku kui kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta prioriteeti vaatama? ja ütlen ka väga konkreetselt, kuidas me tuleksime välja sellest äh, nõiaringist üks koma null SKT-st. ühe koma null protsendiga SKT-st ei ole meil võimalik oma ülesandeid äh, täita. Teid kõiki on ju siia saadetud liikmesriikidest, teil oli liikmesriikide valimisnimekiri, üle-euroopalisi nimekirju polnud. ma võin teile öelda, et kes soovib jääda selle ühe protsendi juurde, mul on hea meel, et parlament valmistab ette kaks raportit, mida arutatakse märtsikuus Strasbourgis seal pakutakse välja üks koma kolm protsenti, meie lähtume üks koma üks ja midagi veel juurde protsendist. aga nii teie kui ka meie ühine ülesanne on see, ükskõik kust te pärit poleks, Hollandist, Austriast, Rootsist, Soomest, Taanist, Saksamaalt, teil tuleb liikmesriikidele selgeks teha et, et ühe protsendiga toimub meil suur lahing ühtekuuluvuse, migratsiooni, kaitseküsimuste ja põllumajanduse vahel. see on minu kõige suurem mure. ja just sellepärast on meil ka seitsmeaastane finantsraamistik. ja ütlesime, et teeme viimast korda ettepaneku seitsmeks aastaks ja ma olen väga tänulik, et teie raportöörid härra Olbricht ja proua Tomaa on sellega nõus, et meil oleks seitsmeaastane finantsraamistik, mille esitab veel see komisjoni koosseis ja loodetavasti veel see parlament ja nõukogu enne valimiskampaaniat arutavad selle läbi ja võtavad vastu. kui näitate üles head tahet, peaks see olema võimalik. ja teie fraktsioonide esimehed ja ka president Tajani osalesid ka nendel nõupidamistel ja tundub, et nüüd selle aasta maist kuni järgmise aasta veebruarini õnnestub meil see menetlus lõpetada. ja kui te valdkonnakomisjonides raportöörid nimetate, läbipaistvalt oma tööd teete ja ütlete, et kui mitmeaastase finantsraamistiku pakett tuleb teisel mail, et siis teie teete oma erivaldkondade ettepanekud viie-kuue nädala pärast, siis meil on võimalik tegelikult töö ära lõpetada enne parlamendi suvepuhkust. ja siis hakkame rääkima kas viiest aastast või viis pluss viiest aastast. aga kolleeg Zeller, need, meil on tõesti võimalik need ajajooned äh, kokku panna. kui parlament valitakse kevadel kaks tuhat kakskümmend neli ja kui kahe tuhande kahekümne neljanda aasta sügisel uus komisjoni koosseis kokku tuleb, siis neil läheb vähemalt aasta aega selleks, et uus finantsraamistik paika panna. see tähendab seda, et komisjon kahe tuhande kahekümne viienda aasta lõpus alles saab oma ettepaneku teha ja siis teie peate lahti siduma selle nõudmise, mille te tegite, et äh, komisjon peab kaks tuhat seitseteist lõpus kolm aastat varem esitama siis uue ettepaneku. seda pole mitte kuskil kirjas riiklikes poliitikates ja seadustes. Te peate olema valmis olukorda muutma ja loobuma sellest nõudmisest, et kaks tuhat kakskümmend viis tuleb uus raamistik esitada ja siis äh, ei ole meil selleks lihtsalt aega. me peame lähtuma siin N pluss kaks reeglist, et kaks aastat enne uut perioodi esitame me uue raamistiku ettepaneku, sest siis kaks tuhat kakskümmend kuus ja kaks tuhat kakskümmend seitse saab parlament esitada äh, ettepanek aastateks kaks tuhat kakskümmend kaheksa kuni kaks tuhat kolmkümmend kaks või siis viis pluss viis ettepaneku, see on nii-öelda osaline konkurents, kus parlament eh, paneb ise paika siis eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend kaheksa ja kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üheksa valimisteni, nii et seal on umbes pooleteistaastane kattumine komisjoni, parlamendi ja mitmeaastase finantsraamistiku vahel. see poolteist aastat on võimalik saavutada praegu on aga seis null aastat. selleks, et piir, selleks, et me piirkondi ja kohalikke omavalitsusi, teadlasi ei petaks. Ähm, kui me alles kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus teeme ettepanekuid ja siis kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend kaks, kui hakatakse uusi inimesi ametisse nimetama, siis need lähevad täiesti kaduma Euroopa investeeringute jaoks praegu eriti just teadusasutused, talunike ühendused, ka regionaalsed toetuspangad pöörduvad minu poole. eelmisel aastal, vabandust, eelmisel nädalal kohtusin erinevate toetuspankadega Saksamaalt ja nad ütlesid, et võtke vähemalt veebruariks järgmisel aastal see ettepanek vastu sest ainult niimoodi on meil piisavalt aega selleks, et ennast valmis panna aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. tegemist on tõesti drastilise pildiga. mitte kunagi ei ole võimalik mitmeaastast finantsraamistikku välja töötada niimoodi, et see kattub täpselt ametiperioodiga. mulle tõesti tundub, et kaks tuhat kakskümmend neli ja kaks tuhat kakskümmend seitse on võimalik kattumisi saavutada, kui me viimast korda teeme finantsraamistiku seitsmeks aastaks ja seda enne Euroopa Parlamendi valimisi, arvestades oma partnerite huvidega. Sie haben dem Thema Migration breiten Raum ein. Te rääkisite väga palju rändest, migratsioonist, see on väga õige, aitäh selle eest. migratsioon aastatel kaks tuhat üksteist, kaksteist, kaks tuhat kolmteist ei olnud Euroopa pädevuses. samal ajal aga on ränne meie uueks suureks probleemiks ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb meil ka selgelt sinna eelarvevahendid ja toetused ette näha. siiamaani oleme me siiamaani nii palju kui võimalik lihtsalt vahendeid ümber tõstnud selleks, et leida vahendeid. meil on vaja eraldi jagu selle kohta selged sõnumid, mida on võimalik realistlikult Euroopas teha rändeküsimuses, saavutamaks lisandväärsust, seda siis nii Euroopa Liidu siseselt kui ka Euroopa Liidu fondidega, näiteks Türgi fondiga, selleks et vältida inimeste põgenemist üleüldiselt me oleme tänulik, oleme me tänulikud kontrollikojale, sest esimest korda anti meile märkustega kinnitav avaldus. tegemist on selge edusammuga. veamäär langes kolme koma kaheksalt protsendilt aastal kaks tuhat viisteist kolme koma ühele protsendile aastal kaks tuhat kuusteist. teine edusamm, mille eest tänan nii oma kaastöötajaid kui ka liikmesriike, sest üheskoos see saavutati ja see saavutati ka tänu sellele, et teie konstruktiivsed kriitilised ettepanekud äh, leidsid meie poolt äh, ka arvestamist, nii et me oleme nii-öelda õppiv süsteem, kontrollikoda, eelarve kontrollikomisjon ja komisjon ning nõukogu ähm, teevad meiega koostööd ja meie anname endale aru, et me peame tehtud kriitikast ja ettepanekutest õppima. lihtsustamine ja üks audit ühelt poolt ja teiselt poolt veamäär. Nende vahele jääb alati lõhe. kui iga taluniku taha panna ametnik, siis rohestamine on võimalik sajaprotsendiliselt sisse viia, vigu taotlustes ei ole ja kui te ka komisjoni taha panete ühe liikmesriigi ametniku ja komisjoni ametniku parlamendi taha, siis õnnestub meil ka kõik saavutada, aga kulud on kakskümmend kaheksa korda suuremad ja just sellepärast tuleb meil leida tasakaal võimalikult põhjaliku kontrolli ja piiratud bürokraatia vahel, administratsioonikulude vahel. Teie tunnete Kontrollikoja presidenti paremini kui mina, kauem kui mina. tegemist oli ju Euroopa Parlamendi saadikuga ja tema lähenemine on hoopis teistsugune. ta Euroopa Kontrollikoja filosoofia pööras täiesti pea peale ja mina leian, et tema filosoofia on äh, tõesti kurssi määrav ja ma olen tema kriitikaga arvestanud ja vaatame nüüd, mida meil on võimalik äh, vastavalt tema soovitustele ellu viia. meie käest küsitakse ikka ja jälle, mis on Euroopa tulevik ja kui palju on meil selleks vahendeid. valge raamatu menetlus äh, ja mõttedokumendid töötati välja selleks, et just laiapõhjalisele arutelule hoog sisse viia. ja Junckeri kõne eelmise aasta sügisel Euroopa Liidu olukorra kohta näitas ka väga selgelt, mis suunas Euroopa peaks edasi liikuma järgnevatel aastatel tuleb meil leida tasakaal traditsiooniliste ülesannete ja uute probleemide vahel. lepingus on kirjas, et ühtekuuluvus ja ühine põllumajanduspoliitika on öö, esmases õiguses paika pandud kõige tähtsamad ülesanded aga teiselt poolt tuleb meil tunnistada, et on tekkinud uusi ülesandeid nagu rändeküsimused, kaitsekulutused, kaitseuuringud, terrorismivastane võitlus, piirivalve, rannikuvalve ja seda kõike on võimalik paremini ja tõhusamalt teha Euroopa Liidu tasandil ja rahastada ka Euroopa Liidu tasandilt ja minu ülesandeks on vältida konflikti ühtekuuluvuspoliitika ja ühe, ühise põllumajanduspoliitika ning uute probleemide vahel. kui te küsite, milline on minu visioon järgmisteks eelarveaastateks, siis tooksin välja neli suurt eesmärke. kõigepealt äh, majanduslik tugevus ja konkurentsivõime kes on tugev, peab olema ka solidaarne. kes on tugev, peab olema jätkusuutlik, sellepärast kolmandaks eesmärgiks on jätkusuutlikkus ja neljandaks kaitseküsimused. kui vaadata parlamendifraktsioone, siis tuleb ka välja, et solidaarsuse, jätkusuutlikkuse, kaitse ja ka-, konkurentsivõimega on meil võimalik saavutada oma eesmärgid. tegemist on nelja eesmärgiga, millega nõustub ka suur osa viiesajast miljonist Euroopa kodanikust. nii teie kui ka eelarvekomisjon on öelnud, et äh, oli viivitusi programmide käimalükkamisega. Te kritiseerisite seda, mina kritiseerin seda ka, aga sellel on kolm põhjust. üks põhjus on just seesama N pluss kolm. liikmesriikidel ei ole kuskile kiiret. kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal tahtsid nad kõigepealt ära kasutada need vahendid, mis olid ette nähtud programmiperioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist alles kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, pärast seda, kui N pluss kolm lõppes, hakkasid nad rohkem mõtlema nende vahendite kasutamise peale, mis tulevad praegusest programmiperioodist. me oleme palju teinud, oleme siin äh, ametivõime üles kutsunud, äh, öelnud, et nad peavad need ametid äh, nimetama, mis sellega tegelevad, oleme öelnud, et tuleb anda endast kõik selleks, et kaks tuhat üheksateist, kakskümmend või kakskümmend üks ei korduks see, mis juhtus kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aastal ja mis parlamendile suure probleeme tekitas, et oli väga palju välja maksmata arveid ja makseid ei tehtud alati õigeaegselt sellepärast minu arvates see ajaperiood N pluss kaks on see, mida eelistada. ma soovin, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul kasutataks N pluss kaks reeglit. nüüd andmete kvaliteet. ka seda mainiti siin täiesti õigustatult ma võin teile kinnitada, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve jaoks koostame korraliku Ähm, raporti meie andmete päritolu ja kvaliteedi kohta. esitleme seda ka parlamendile ja näitame ka, millised on andmete allikad ja kuidas me hindame nende andmete kvaliteeti, kui nad tulevad liikmesriikidelt või siis ka piirkondadelt. ja teatud uhkusega tahaksin välja tuua äh, ühe OECD viimase uuringu, seal nimelt öeldakse, et meie eelarvestatistika ja eelarve täitmise kvaliteet on väga hea. OECD Pariisis juba aastaid äh, hindab e-, eelarve äh, rakendamist, äh, eelarve täitmise kinnitamist ja seda paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka Euroopa Liidus üleüldiselt ja tõesti, tasub välja tuua seda, et Euroopa Liit, teie ja meie eelarve äh, on paremas seisus kui Prantsusmaa, Saksamaa eelarve Euroopa Liidu sees ja väljaspool olevate riikide eelarve, mis on siis OECD liikmeks. võib-olla siis äh, tuleks siia kutsuda ka OECD peasekretär selleks, et näha, et me ei ole väga head, aga me oleme palju paremad kui peaaegu kõik ülejäänud konkurendid demokraatlikes riikides läänemaailmas, kus äh, valitseb parlamentaarne kord ja kus eelarvepoliitika ei ole nii hea kui selles kõrges kojas, nõukogus ja komisjonis. nüüd see kuus protsenti kindla summaga lõivusid ma arvan, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb rääkida ka sellest, millist rolli mängib meie jaoks investeerimispank. ka siin kojas on arvamused selle kohta väga erinevad. Euroopa Investeerimispank on EIB, Euroopa Investeerimispank, meie pank ja seal on praegu veel kakskümmend kaheksa, varsti kakskümmend seitse liikmesriiki nii et töövaldkond on territooriumi mõttes sama. aga samal ajal on seal aktsionärideks liikmesriigid, mitte Euroopa Liit. me peame sellega praegusel hetkel lihtsalt nõustuma. komisjonil ei ole mitte mingit õigust kuskilgi aktsionäriks olla. veel aasta tagasi oma vanal ametikohal, kui me otsustasime, et me anname Euronewsile umbes kakskümmend viis miljonit eurot aastas. mõtlesime ka selle peale, kas meist ei peaks saama Euronewsi aktsionär pärast seda, kui Kairos ja Londonis äh, elavaid investoreid oli vaja kaasata. mina oleks hea meelega aktsionäriks hakanud Euroopa Liidu nimel, aga me ei tohi ja ma leian, et tulevikus komisjon peaks mõtlema selle peale, kas me ei peaks valitsusi panema aktsionärides, aktsionärideks nendes valdkondades, kus meil see niimoodi on, nii nagu näiteks Saksa valitsus on Saksa raudtee aktsionäriks ja Prantsuse oma Prantsusmaa omal. sest praegusel hetkel me selles valdkonnas oleme täiesti võimatud. kuus protsenti ei ole päris taevast võetud. see viies äh, peatükk, kus me räägime personalikuludest. ka see on ju ka osa eelarvest ja teised pangad näiteks äh, turul nõuaks palju rohkem. aga siin tuleks tõesti kontrollida, kas kuus protsent madala riski puhul ei ole siiski liiga suur summa. ja on täiesti selge, et sellega ei kaeta mitte ainult kulusid, vaid et sellega on võimalik ka tulu teenida. aga, ja nüüd tulen siis veelgi huvitavama teema poole mis puudutab äh, laene, toetusi ja novaatorlikke innovaatilisi finantsmeetmeid. me tõesti peaksime ka nendest põhimõtteliselt rääkima, kui räägime mitmeaastasest finantsraamistikust. milline projekt on parim, millele tasuks anda toetusi, mille puhul on aga vaja anda laenusid, tagatisi, uusi meetmeid, kas siis eraldi või paketina selle üle tasub mõelda, eriti pärast äh, Junckeri paketiga saadud kogemusi ja ma arvan, et siin on vaja seda küsimust põhjalikult arutada ja ka otsus vastu võtta veel enne järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist. ma võin teile öelda, et ka varasemad volinikud, kui neist äh, saavad hiljem komisjoni nõunikud, et nad peavad teatud eetikanõudeid täitma ja et huvide konflikt on meie jaoks väga tähtis küsimus. ja endiste volinike värbamisel oleme me väga ettevaatlikud tegemist ei ole ju täiskohaga tööga, vaid makstakse ainult päevatasu ja sellepärast ei ole võimalik äh, endistele volinikele öelda, et nad ei tohi olla erasektoris tegevas. me praegusel hetkel selle nii-öelda jahtumisperioodi äh, isegi pikendasime veel kaks aastat volinikele ja kolm aastat äh, komisjoni presidentidele siseriiklikult midagi sellist ma pole varem näinud ja parlamendisaadikutelt ei oota seda keegi. kuskil parlamentides ka ei kasutata ju sellist äh, meedet. kolm aastat. noh, Junckeri jaoks, kes tahab pärast oma memuaare kirjutama hakata, on tõesti kolmest aastat piisab, aga Teil ei ole mitte kunagi võimalik leida neljakümne aastast naisterahvast, kes oleks valmis astuma komisjoni ette, see oleks täiesti mõttetu, sest siis neljakümne viie aastaselt äh, oma elu õitseperioodil ei saa ta mitte midagi teha me tõesti peaksime leidma ka äh, majanduse ja teaduse valdkonnast äh, tarku päid. Äh, see on just komisjoni jaoks tähtis, sest muidu on teil võimalik ainult kuuekümne kahe aastaseid hallipäiseid vanakesi leida, kes tulevad viimaseid aastaid äh, veetma siis komisjoni, kõigepealt on viis aastat volinikud ja pärast seda kolm aastat on hooldekodus, enne kui demantsus on nad ära söönud. nii et tõesti, jäägem nüüd selle asja puhul ka Lasst uns bei dem Thema prüfen, was würde man ja tõesti vaadake, mida me siin enda jaoks välja töötame, et kas me ise oleksime valmis midagi sellist tegema. ja tõesti, rahvasaadikud saavad alati parlamenti tulla. kui teie olete kell üheksa hommikul leti ääres ja ütlete, ma olen rahvasaadik, siis saate, sisse teile antakse tass kohvi, kui tulete kell neli, pakume ka veini ja ütlen teile, et kui mina volinikuna tulen Strasbourgi, siis mina ka ei saa oma läbipääsuloaga läbi. ma pean seal ütlema, kes mina olen, dokumenti näitama, minu kaastöötajaid kontrollitakse, tehakse kotid lahti, vaadatakse, kas meil on pommid kaasas nii et mina tegelikult leian, et Berlemo hoone ja parlamendihoonete vahel peaks olema nii-öelda vastastikune avatus, et saadikud saaksid Berlemo majja tulla ja meie volinikud teie majja. meil peaks olema selline kahesuunaline avatud tänav. Äh, see oleks mõlema institutsiooni koostöö jaoks väga hea, aitäh! Äh, Thank you, Commissioner uh,. All... suur aitäh teile, volinik, äh, väga hea meel, et te nii entusiastlikult tahate parlamendis siin nüüd regulaarselt käima hakata. ja vaatame, võib-olla saab teile eraldi badge'i lasta teha. Äh, proua Kressle on veidiks ajaks välja läinud äh, ja ma juhin siis tema asemel meie kohtumist, suur aitäh teie põhjalike vastuste eest, härra volinik, eelarve tegemise heakskiidu andmise küsimuses järgmise MFF-i raames. meil on veel aega natukene üle ja me saame siis kuulata ära mm, saadikute küsimused, kõigepealt proua Jala Sender. aitäh. ma pean ka varsti ära minema enne kui härra Oettinger saab vastama hakata sest äh, nagu öeldud, äh, volinik Pultsi pakett on meil ka ja sellega seoses väga palju kohtumisi, mul on väga kahju, enne ma ka ei saanud siin olla, aga väga tore, et äh, saan praegu siin olla. kurat, mul on siin mingi probleem. on väga tavaliselt me siin väga palju naerda ei saa, siin on pigem üsna kuiv õhkkond, aga nüüd ma tõesti naersin südamest ja see oli väga tore. ja ma ütlen ka tihti hingele, et meil on vaja äh, rohkem naerda, mitte alles alates kella viiest äh, viiniklaasi taga, vaid ka enne oleks vaja naerda. ma olen äh, veendunud, et parlament peaks teid aitama ja ja üks koma äh, kolm protsenti järg-, mitmeaastaseks finantsraamistikuks, sellega ma olen täiesti nõus. Äh, see on tõesti väga oluline ka ühise põllumajanduspoliitika jaoks, tegemist on ju Euroopa kuludega, aga meil on vaja tasakaalu äh, uute ülesannetega seoses ja ma olen nõus, et meil oleks vaja solidaarsusvalemit, aga sellest oleks vaja igal pool ühtemoodi aru saada ja viimastel aastatel seoses kriisiga on meil olnud probleeme ja ja siis öeldi, et süüdi on Euroopa eelarve. Te näete seda ka selles arutelus, mida praegu peetakse, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, on järjest rohkem umbusku, et raha jaguna ühtlaselt erinevate piirkondade vahel et see, kuidas äh, vahendeid äh, jagatakse, et nõukogu, ülemkogu tuleb kokku ja öö, äh, istub seal kakskümmend neli tundi koos ja siis tuleb valget suitsu korstnast, et seal on selle suhtes on väga palju umbusku ja on selline öö, halb tunne, et Euroopa eelarve alati pidurdab paljusid asju, et ei, ei saa öö, erinevaid asju ellu viia, kuna ei ole vahendeid, seda alati öeldakse. et äh, see Euroopa eelarve on nagu mingi virtuaalne piitsepräänik, aga me tõesti peaksime vältima, et selline mulje inimestele jääks et me saaksime Euroopa eelarvet kasutada nende ülesannete täitmiseks, milles me oleme ühiselt kokku leppinud, me ei tohi vahendeid kasutada selleks, et kedagi karistada, mingite otsuste eest. me peame võtma vahendeid äh, poliitiliste otsuste täitmiseks, mida siis ellu rakendatakse ja ülemkogus muidugi tekivad jälle mingisugused takistused, äh, et kui Poola mida, üht, midagi ei tee, siis äh, nad ei saa raha, see tähendaks tõesti karuteenet Euroopale. ja teiseks, kui me tekitame sellise konkurentsi Horisont kaks tuhat kakskümmend ja EFSI ja kõik need teised projektid, ähm, et me ei ütle, et igaüks saab nii palju äh, vahendeid, kui talle ette nähtud on, vaid vastavalt sellele, kui palju on nõudlust ja et on projektikonkurss ja parimad projektid saavad raha, et need projektid, millel on suurem Euroopa lisandväärtus, need saavad rahastuse. aga siis on see territoriaalne jaotus jällegi halb. me peaksime tõesti üritama vaadata, kas oleks võimalik äh, raha kulutada niimoodi, et rahastuse saaksid Euroopa lisandväärtusega projektid, oluline on kvaliteet, need on kõige olulisemad asjad äh, otsuste langetamisel, aga vaja oleks leida ka mingi võimalus tagada tasakaalustatud territoriaalne jagunemine, sest meil on muidu probleeme, kui me ainult võtame projektid aluseks ja siis on probleem ka ühtekuuluvusega. Teie tegelete e-, e-, eelarvega ja härra Katainen äh, tegeleb äh, eelarve rakendamisega, siis minu äh, piirkonnas äh, on äh, ka siis mingisugused vahendid ette nähtud ja, ja minu piirkonna rahandusminister ütleb, et meil on vaja raha ära kulutada, aga meil ei ole võimalust alati neid projekte kaasrahastada, me peame olema võimelised olema kooskõlas oma eesmärkidega uue mitmeaastase finantsraamistiku puhul, et äh, kui on vaja programme kaasrahastada, siis ähm, tuleb tagada see, et see kaasrahastus ei tähenda härra Kadaini jaoks, et äh, liikmesriigid on liiga palju raha kulutanud ja äh, tegemist on ülemäärase eelarve puudujäägiga, vaid siin oleks vaja ähm, sidusust, et Euroopa projektide kaasrahastamine, tegemist on abikõlblike projektidega, et et liikmesriigid ei peaks siis äh, seal äh, kannatama selle all, et kui tegemist on kaasrahastusega, siis ei tohi see viia selleni, et, et ei ole võimalik ähm, projekte kaasrahastada või on vaja pärast raha tagasi maksta, et äh, sellega seoses tekib väga palju probleeme. meil on vaja leida mingi võimalus, et see kaasrahastus äh, et seda ähm, härra Kadainen ei hakkaks ähm, äh, meid selle eest karistama oma makromajandusliku lähenemisega, et äkki me saaksime teha paremat koostööd, äkki me saaksime rohkem äh, sellest rääkida ja Euroopa Investeerimispank ja selle roll, teil on õigus, et meil on vaja leida selline lahendus, et Euroopa saaks rohkem äh, kontrolli Euroopa Investeerimispanga rahastuse üle see peaks olema võimalik, et see ei läheks musta auku, see raha. et kõik need vahendid, mille meie panustame, et Euroopa eelarves peaksid olema selle jaoks selged reeglid, et see asi ei tohi olla nii, et siis pärast ei ole mingeid reegleid äh, vaid äh, vaja on sellist konservatiivset lähenemist äh, pangandusele. see on oluline ka majani-, majanduse jaoks tulevikus. et ei tohi nii palju riske võtta Euroopa panganduses ja eriti Euroopa investeerimispangas, aga äh, idufirmasid on vaja rahastada noori inimesi, kes ähm, muidu läheksid USA-sse selleks, et rahastust saada. Euroopa Investeerimispank ähm, peab olema võimeline veidi rohkem riske võtma, et nad saaksid olla tuleviku e, osas proaktiivsed. tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta, et kuidas me saaksime äh, Euroopa Investeerimispanga puhul ka neid teisi äh, asju saavutada, et mitte ainult, et ei oleks raha EFSi jaoks, vaid et meil oleks raha ka uute majanduslike väljakutsete jaoks äh, tulevikus, uute majandusharude jaoks, äh, mida oleks vaja samuti rahastada, mitte ainult traditsioonilise poliitika jaoks, aitäh! suur aitäh, äh, tundub, et äh, rohkem kolleege sõna ei soovi ja võib-olla ütlen siis ise ka mõne sõna. Äh, mina naeratan alati, härra volinik, nagu ka teie ja ma naeratan endiselt vaatamata Brexitile, ma tean, et me oleme sellel teemal varasemalt juba põhjalikult rääkinud, täna hommikul me seda väga teinud ei olnud äh,, ei, ei ole ja mul on hea meel selle üle, sest et see on väga kurb teema tegelikult äh, kolmteist kuni viisteist miljardit ähm, aastas, äh, see on summa, mille ulatuses Brexit mõjutab äh, Euroopa Liidu eelarvet äh, ja Suurbritannia veel ei tea, mida ta tahab, kas ta tahab nii-öelda ranget või jäika Brexitit ja tahab lihtsalt minema kõndida või tahab osaline ühtsest turust siiski olla ja tahab omalt poolt teha endiselt makseid Euroopa Liidu eelarvesse ja meil on vaja Ühendkuningriigi valitsuse poolset kiiret otsust, sest et kõik ootavad seda, kõigil on seda vaja, aga juhtugu, mis juhtub, siis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 Äh, äh, kuni äh, lahkumiseni järgmisel aastal kasutab Ühendkuningriik endiselt Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid põllumajanduses ja mujal ja minul on küsimus teile, härra volinik, kas me saame tagada selle, et nende rahade kasutamist jälgitakse ja, ja auditeeritakse ka kaugemas tulevikus kui järgmine aasta, sellepärast et me ei tohi lasta nendel rahadel nii-öelda radadelt kaduda. väga oluline on selle raha kasutamist endiselt kontrollida vähemalt järgneva paari aasta aasta jooksul, aitäh! Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und ähm, Herren. Esimees, daamid ja härrad. Ich will zunächst sagen, dass ich durch Besuche in allen Mit- kõigepealt äh, olen käinud kõikides liikmesriikides, kohtunud kõikide valitsuste ja parlamentidega ja nende puhul üritan tõesti täpselt teada saada, millised on kahekümne seitsme liikmesriigi ootused. järgmisel nädalal olen Madridis selleks, et rääkida Hispaania valitsusega. küsimus selle kohta, et milliste meetmetega me töötame, see on väga huvitav ja tõesti järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel peame me praegu tõesti põhjalikke arutelusid teiste volinike peadirektoraatidega, ka minu peadirektoraadiga, selleks, et vaadata täpsemalt, millised on kõige optimaalsemad finantsmeetmed. täiesti selge on see, et kui öeldakse, et, et meil on vaja rohkem vähema raha eest ja see kõlab kõik väga hästi aga see igiliikuri leiutamine ei ole nii lihtne. ja tõesti, meil ei ole võimalik siin saavutada seda eesmärki nii lihtsalt ma ütlen, et meie põhimõtteks on see, et palju projekte, palju liikmesriike ja palju piirkondi. nii et neil on vaja kaduma läinud toetusi, neil on vaja finantstoetust. näiteks talunikud mägistes piirkondades Alpides. Nad saavad osta uue traktori ja pangalt laenu siis, kui on selge, et Euroopa eelarvest järgmise seitsme aasta jooksul hektari kohta makstakse umbes nii palju toetust. see on tema maksevõime. ja väga paljud projektid maapiirkondades, nende puhul on vaja kaasrahastust selleks, et need piirkonnad saaksid neid projekte üldse ellu viia. sest kui toetust ei oleks, siis nad äh, ei oleksid piirkondade eelarvest rahastatavad või üleüldse mitte majanduslikult tulusad. just sellepärast nii põllumajanduspoliitika Euroopa ühendamise rahastu kui ka Horisont kaks tuhande, kahe tuhande kahekümne puhul tuleb meil kasutada nii-öelda kaduma läinud toetusi tuleb toetada sõna otseses mõttes sularahaga. ja küsimus on selles, kas kaasrahastamine on mõistlik, kui jah, siis millises suuruses? esimeses sambas ähm, ühise põllumajanduspoliitika ja otsemaksete puhul ma suhtun äh, kaasrahastamisse väga ettevaatlikult. me oma mõttedokumendis selle küsimuse tõstatasime ja vastame sellele küsimusele maikuus mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga. ühtekuuluvuspoliitikas ma leian, et mõistlik kaasrahastamine on väga hea, sellepärast et piirkonnad, meie partnerid saavad oma huvi ja tõsiseltvõetavust näidata. Nad saavad tagada projekti jätkusuutlikkuse, nad mitte ainult ei taotle raha, vaid ka vastutavad ise, hoolitsevad kvaliteedi eest. ja küsimus on nüüd selles, kas kaasrahastamismäär peaks olema kolmkümmend või kakskümmend protsenti. Kreeka puhul teatud aastatel oli see kõigest null protsenti ja nüüd tuleks Kreeka puhul hakata seda määra uuesti tõstma tuleks tagasi minna nende varasemate pikaajaliste kaasrahastusmäärade juurde. Junckeri kavaga oleme me nüüd kogemusi korjanud kaks-kolm aastat. Nendest kogemustest õpime me veel ka järgmisel aastakümnel ja siin on vaja jällegi vaadata, millal on meil vaja kulutused üle vaadata. ükski programm ega meede pole liiga hea, selleks, et seda mitte üle vaadata paari aasta pärast ja äh, seda optimeerida. Äh, siis äh, toetused, grandid, tagatised, kõik need erinevad finantsmeetmed. minu jaoks grandid on ikka veel kõige tähtsamad projektide toetamise meetmed ja erinevad äh, tagatised, käendused, äh, laenud tulevad lisana juurde teatud juhtumitel ähm, äh, siis ka ainsana, aga suuremal osal lisana juurde. Te mainisite ka idufirmasid. minu jaoks idufirmade toetamine peaks käima Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu. kosme programm mille kaudu toetatakse ka ju tulevasi VKE-sid ning nende loomist. ja sellepärast idufirmad on minu jaoks äh, partnerid Euroopa Liidu eelarve raames ja ainult öö, äh, lisandusena siis EFSI partnerid Junckeri kavas ja on täiesti selge, et idufirmade puhul konkureerime me Silicon Valley ja ka Tel Aviviga Souliga. ja muidugi just digitaalvaldkonnas tuleb meil idufirmasid rohkem toetada, sest siiamaani oli meil olnud äh, idufirmad ja ja nad liiguvad sealt edasi scale-up'is, ups ideks ja unicornideks. nii et meil tuleb tõesti idufirmade loomist toetada Briti partnerid on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves sees kõikide oma kohustuste ja õigustega ja pärast märtsi kaks tuhat üheksateist algab üleminekuperiood ja see kestab siis kuni mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni aastaks kaks tuhat kakskümmend ja te jääte selle aja lõpuni meie partneriks nii kohustuste kui ka õigustega. ja järgnevatel aastatel me kavatseme ka Ühendkuningriigis projekte ellu viia. kui me oleme siin kaks tuhat kuusteist, seitseteist, kaheksateist aasta võtnud kohustusi, siis see projekt töötatakse välja, viiakse ellu, makstakse toetused välja, sest me oleme endale selle kohustuse võtnud. ja ja need maksed, viimased maksed tehakse ka pärast lahkumist isegi aastal kaks tuhat kakskümmend kolm, kui vaja, sest meie oleme selle kohustuse endale võtnud. Äh, muidugi on vaja selle kohta ka siis äh, maksekontrolle läbi, läbi viia ja see tähendab seda, et nii teie eelarve kontrolli komisjoni kui ka meie ülesanded, äh, kontrollikoja ülesanded, ECOFON-i ECOFIN-i ülesanded lähevad palju kaugemale kui märtsikuu kaks tuhat üheksateist vähemalt mina mõistan seda demokraatlikult niimoodi ja ma leian, et maksumaksjal on täiesti ükskõik, kas ta elab Londonis või Brüsselis. tähtis on, et tema huvid oleks kaitstud. muidu Brexit. Äh, mõned äh, nädalad tagasi komisjoni president ütles, et uks on lahti. vigu on alati võimalik parandada, see kehtib minu jaoks nii eraelus kui ka volinikuna ja poliitikuna isegi kui referendum tuleb nüüd välja kui viga, siis on meil võimalik viga parandada, aga no selleks on vaja uus referendum korraldada ja see on brittide äh, käes, äh, nende alamkoja ja valitsuse käes. aitäh! Uh, uh, suur aitäh, lugupeetud volinik, annan lõpetuseks sõna raportöörile, et arutelu kokkuvõte, palun! aitäh! Terek, aitäh volinik Oettingerile tema märkuste eest ja seisukohtade esitamise eest. kahjuks äh, pean ma siin äh, teie poole olema seljaga. Mm, ma ei tee seda sellepärast, et ma siin ebaviisakas oleks. paljude asjade osas, millest te rääkisite, saan vähemalt mina, aga ma arvan, et ka väga paljud kolleegid äh, nendega nõustuda ja selle komisjoni ja parlamendi valmisolek äh, nende asjadega tegeleda, millest te rääkisite, ähm, on ähm, minu arvates olemas. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, äh, siis äh, te viitasite N pluss kolm ja N pluss kaks põhimõtetele. on olnud ähm, ka probleeme äh, Äh, uue programmperioodi töö käivitamisega, kui ähm, parlament ja komisjon olid õigel ajal äh, ühel meelel selles osas, milline peab olema tulevane õiguslik alus ähm, uue programmi tööperioodi jaoks, äh, siis need triloogi kõnelused, mis kestsid ähm, kolme eesistumise ajal, ajal viisid asja senikaugele, et äh, kokkulepe oli sõlmida võimalik alles vee-, kevadel kaks tuhat neliteist ja siis ähm, oli juttu paljudest asjadest, mis äh, olid innovatiivsed ja kõlasid hästi, aga äh, lõpptulemusena viisid asjade venimiseni, partnerluslepingute sõlmimine par-, liikmesriikide ja komisjoni vahel äh, see paljudel juhtudel tähendas seda, et tekkis pooleteistaastane viivitus ja kui vaadata neid partnerlusleppeid täna, siis nad ei ole enam isegi väärt seda paberit, millele nad kirja pandi. ja siis äh, alles pärast partnerluslepingute sõlmimist oli võimalik alustada operatiivsete programmide äh, koostamisega ja sellega läks veel äh, üks aasta kaduma. Äh, kolleeg Pirinski siin rääkis eelkontroll, eeltingimuste kontrollimisest, ka see oli hästi mõeldud, aga rakendamise käigus tähendas see suuremat bürokraatiat ja me peame järele mõtlema selle üle, kas äh, meie menetlused äh, olid tõhusad või kas me saavutasime oma eesmärgi, mida me soovisime nendega saavutada. ja laenud, grandid, äh, kaduma läinud kõikvõimalikud toetused, laenud, mm, see on endiselt oluline teema, teadusuuringute puhul on oluline see, et vaja, on võimalust kasutada toetusi Äh, ühtekuuluvuspoliitikas ka tihti see jääb äh, niimoodi, aga õige on ka see, et kui asi ei maksa midagi, siis ta pole ka midagi väärt, te viitasite sellele ja seetõttu peaks alati olema teatav kaasrahastuse määr ja meie rahastamiskriteeriumid, kui tegemist on äh, nende rakendamistega, siis need Ähm, ei ole kooskõlas riigiabi äh, ähm, äh, sätetega, nii et seal, seal oleks vaja suuremat sidusust, et erinevad äh, eeskirjad ei, ähm, ei oleks üksteisega vastuolus ja veel üks teine raport, millele tahaksin viidata. Need on need äh, kontrollikoja eriaruanded, mille, mis on kokku võetud eri, eraldi raportis, kontrollikoja eriaruanded minu jaoks, aga ma arvan, et ka paljude kolleegide jaoks on järjest väärtuslikumaks muutuv instrument, kus saab tegeleda veelgi detailsemalt üksikasjadega Euroopa poliitikas. ja need annavad meile palju väärtuslikku teavet äh, mida me oleme osaliselt ka eelarve täitmise heakskiidu raportis arvesse võtnud, aga detailselt on neid jutus, neist juttu siis eraldi raportis. minu tahaksin eriti esile tõsta Ukrainale osutatava Euroopa abi raportit, seal on äh, palju asju, mida tuleks kritiseerida, et Euroopa Liidu tegutsemine peaks olema nähtavam, et äh, see peaks olema rohkem seotud äh, Äh, Ukraina valitsuse tegutsemisega ja Ukrainal oleks vaja tõhusamat äh, maksusüsteemi ja ei tohi jätta maksustamata ka oligarhide varandust ja organisatsioon, mis asutati muuhulgas Euroopa Liidu ähm, soovil, mis tegeleb äh, korruptsioonivastase võitlusega, selle elu on endiselt väga raske Ukrainas ma arvan, et me peaksime seda organisatsiooni endiselt äh, toetama ja pangandussüsteemi oleks vaja rohkem kontrollida selleks, et kapitali väljavool äh, sellises mahus, nagu me näinud oleme, ei oleks võimalik, et äh, seda raha on seal riigis endas vaja ja kalanduskontrolli puhul pidime tõdema seda, et paljud asjad uues ühises kalanduspoliitikas liikmesriikides ei ole rakendatud et äh, kohati on tegemist äh, ilustatud andmetega või valede andmetega, et äh, tõhusaid sanktsioonimehhanisme endiselt ei ole, need tuleks juurutada ja ka liitumiseelse abi puhul Lääne-Balkanile oli väga palju probleeme, mis on eriaruandes ära toodud. ja BQ usaldusfond oli esimene Aafrika jaoks loodud usaldusfond need äh, eesmärgid, mis ähm, mm, olid nende fondide loomise taga, on kindlasti väga austusväärsed, aga rakendamise puhul ähm, on äh, märgata, et liikmesriigid, kes olid kõige rohkem sellest huvitatud, äh, ei ole eriti intensiivselt tegutsenud. Need maksed, mida loodeti saada kolmandatelt riikidelt, ei ole tulnud äh, ja halduskulud ei ole mõistlikus äh, suhtes äh, saavutatuga. ja et arvesse tuleks võtta arengupoliitika prioriteetsemaid eesmärke. Need on siis äh, mõned asjad, mida ma soovisin esile tuua. aitäh arutelu eest, mul on hea meel kolleegide muudatusettepanekute üle, mis tulevad, et me jõuaksime lõpuks äh, selle raporti lõpliku versioonini ja saaksime selle varsti ka vastu võtta, aitäh! ja suur aitäh, raportöör, teile selle arutelu kokkuvõtmise eest, ma tahaksin veel kord nüüd tänada volinikku selle eest, et ta taaskord meile siia külla tuli ja loodame, et te saate võimalikult ruttu taas äh, parlamenti sisenemiseks loa, et uuesti siia äh, komisjoni külla tulla. Äh, me jätkame nüüd järgmise päevakorrapunktiga, milleks on kontrollikoja eriaruanded, aga enne seda me teeme paariminutilise pausi, et need kolleegid, kes soovivad lahkuda, saaksid seda teha. okay, colleagues, perhaps we can... nii, kallid kolleegid, ehk saame siis uuesti tööga alustada, äh, päevakorrapunkt nelikümmend seitse on järgmiseks ja milleks öö, äh, äh, on kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine, meil on siin ka Belgia kandidaat Anne-Mani Tuteblum ja võib-olla alustamegi sellega, et kõigepealt te esitlete ennast viie minuti jooksul ja siis annan sõna raportöörile, et tema saaks omalt poolt oma äh, kommentaari teha. Äh, suur aitäh, austatud esimees, austatud raportöör, austatud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna siin teie ees seista äh, Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadina ma olen Belgia valitsuse poolt esitatud kandidaat ning ma austan põhimõtteid, mis kehtivad äh, selles valdkonnas äh, ning ma olen ülikoolis olnud õppejõud, äh, õpetanud Lööveni ülikoolis siis ja selle eriala üliõpilasi ja ma kasutan kindlasti selles töös ka oma Flaami valitsuse ministrina saadud kogemusi. ma olen olnud riigi rahanduse eest vastutav ning vastutanud ka riigi rahade kasutamise eest, need teemad on olnud mulle südamel lähedased. ja ma olen olnud vastutav ka kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve koostamise eest ning ka Euroopa äh, Äh, raamatupidamissüsteemi elurakendamise eest äh, tegin seda Flaami valitsuses. ma olen kuus aastat töötanud ka Belgia valitsuses ja ma olen koostanud eelarvekava kolmeks, äh, kolmes valdkonnas, justiitsvaldkond, siseasjad ja rändeküsimused. ma olen ka selles valdkonnas kontrolli koordineerunud, koordineerinud Eh, mm, optimeerimine ja tõhusus on olnud alati eh, pidevaks eesmärgiks meile eh, ja ma olen teinud koostööd äh, auditeerimisasutustega, ma olen Belgia kontrollikojaga ka teinud koostööd, mis on sõltumatu mm, auditeerimisasutus, nagu ka Euroopa Kontrollikoda ma olen teinud tööd ka ähm, sektoriaalsete auditeerimisüksuste ka Belgias, nagu näiteks äh, äh, politsei äh, valdkonnas selle eest vastutav organisatsioon ja organisatsioon, mis teeb auditeid luure- ja julgeolekustruktuurides, seda siis sõltumatult valitsussektorist. ma ootan pikisilmi Euroopa Liidu tasandil tööd tegemist, tehes taas koostööd Euroopa kolleegidega, ma olen kuue aasta jooksul olnud Belgia valitsuses, ma olen ka justiits- ja siseasjade nõukogus osalenud ja kahe tuhande kümnendal aastal ma juhtisin seda. ma olen osalenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja kahepoolsetel kohtumistel partnerriikidega ja see periood oli väljakutseks minu jaoks, aga oli ka heaks võimaluseks õppida ning andis mulle väga häid kogemusi Euroopa küsimustes. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal valiti mind World Fellows programmi Yale'i ülikoolis, kus ma sain jätkata elukestvat õpet ja sain õpetada äh, ka Euroopa Liidu tuleviku teemal äh, ning sain kohtuda paljude inimestega üle kogu maailma, õpetada neid. Need olid inimesed, kes näitasid üles algatust oma ühiskondades ja on omapoolset positiivset panust andnud. Euroopa Kontrollikoda äh, ähm, peab kontrollima Euroopa Liidu raha kulutamist ning hindama seda, kas institutsioonid loovad lisandväärtust maksumaksja raha eest. koostööd tehes Euroopa Parlamendiga ja eriti just komisjoniga kontrollikohus äh, kaitseb demokraatliku aruandekohustuse põhimõtet ja mul on suur au olla äh, kontrollikoja äh, liikme kandidaat ja kui Euroopa Parlament avaldab mu kandidatuurile toetust, siis asun ma tööle täielikus vastavuses sellele töökohale kehtivate nõuetega. ma olen täielikult sõltumatu oma tegevuses ja äh, hoidun igasugustest huvide konfliktidest äh, ning äh, ei võta kuulda mis tahes valitsuse või teise osapoole suuniseid Äh, kontrollikojas tehakse tööd kolleegiumi vormis ja ma olen veendunud, et erinevate liikmete profiilide mitmekesisus toob lisandväärtust kontrollikoja töösse. sama kehtib ka soolise tasakaalu kohta. aastad kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend saavad olema otsustava tähtsusega perioodiks äh, Euroopa Liidu jaoks ja kontrollikoja jaoks. väga olulised otsused ootavad meid ees. Äh, maailmas toimuvad arengud on suureks väljakutseks Euroopa Liidu üldistele poliitikale, poliitikatele, finantsjuhtimisele eh, ning eh, seetõttu ka Kontrollikoja eh, erialasele arengule. kuid samal ajal võib seda vaadata ka kui võimalust Kontrollikoja jaoks areneda. ja ma tahaksin lõpetada öeldes, et kui mind valitakse Kontrollikoja liikmeks, tahan ma täis energiat hakata seda tööd tegema, ma tahan võimalused ära kasutada ja ma tahan, et mu mandaat oleks edukas ja teen omalt poolt kõik selleks suur aitäh tähelepanu eest ja ootan nüüd pikisilmi teiepoolseid küsimusi. aitäh ja tere tulemast peerlased on muidugi suurepärased eurooplased, mitmekeelsed ja nii edasi. härra Tarand, palun uh,. aitäh. ma olen, mul on väga hea meel, et ma saan olla raportöör seoses äh, Belgia valitsuse poolse uue Euroopa Kontrollikoja äh, liikme nimetamisega, sest äh, siin paraneb Kontrollikojas märkimisväärselt sooline tasakaal ja see tähendab ka seda, et Belgia vastas positiivselt sündmustele, mi-, mis puudutasid eelmist kandidaati mul on äh, nüüd kandidaadile ainult üks küsimus. ja teeksin kokkuvõtte, et kui keegi on ülikoolis õppinud majandust ja pärast seda seda ka teistele õpetanud, siis on tegemist hea alusega selle töö jaoks. sest Euroopa Euroopas on vaja äh, raha kulutamist äh, korralikult ja erapooletult ja sõltumatult ähm, kontrollida, auditeerida. nii et minu küsimus äh, teile tuleneb teie vastusest kirjalikule küsimusele number kolmteist, kus meie tundsime huvi teie suhtumise vastu teie enda päritoluriiki aga veelgi olulisem on teie suhtumine teistesse äh, väikeriikidesse, näiteks Eestisse ja kui, ja minu küsimus on, et kui teile antaks teada, et et ähm, ettevõtluse arendamise sihtasutus Eestis ähm, ähm on hiljuti äh, edendanud Eesti eksporti Malaisiasse, avades seal büroo mingile ettevõttele, mis, mida ei ole olemas, kas teie siis kiidaks sellised kulutused heaks või mitte? aitäh. Yeah, thank you very much um, as I've already suur aitäh Äh, nagu ma ütlesin, siis sõltumatus ja erapooletus ähm, on minu jaoks väga olulised küsimused äh, ja äh, need peaksid kõigile kehtima, kes tahavad kontrollikoja liikmeks saada ja see tähendab seda, et kui peaks toimuma audit või see on Euroopa Kontrollikoja kava seda teha, siis loomulikult ma koht-, kohtlen kõiki riike võrdselt, mitte ainult oma koduriiki ja ma arvan, et äh, kui teatud hetkel avastatakse teatud äh, ebakorrapärasus, mis võib osutuda pettuseks, äh, siis tuleb esitada sellekohane info Olafile ja siis Olav saab vastavalt menetlustele alustada juurdlusega, kui see on vajalik ning Äh, siis see sõltub kõik sõltumatust äh, kohtunikust või kohtust, aga ma arvan, et kõik riigid, olgu nad suured või väikesed, äh, asugu nad kus iganes Euroopas, et nad kõik on võrdsed ja me peaksime neid võrdseid kohtlema, sellepärast et äh, see on väga oluline, ähm, eriti kui tahta kontrollikoja liikmeks saada, siis äh, see on äh, kõige põhilisem ähm, suunis või põhimõte, mida tuleb järgida, aitäh! aitäh ja variraportööride nimel kolleeg Štehovski, palun! aitäh, mul on siin kahetine roll mina esiteks sooviks ka teile esitada härra Sarvamaa küsimusi, kes on Rahvapartei koordinaator, aga ei saa praegu siin olla, sest äh, ta, äh, tema koduriigis toimub midagi väga olulist ja teine küsimus on minu enda küsimus. nii et härra Sarvamaa küsimus siis esimesena. kuidas te tahaksite parandada kontrollikoja tööd? kas te oma töös kontrollikoja liikmena ähm, üritaksite seda tööd parandada äh, ja millele peaks ähm, kohus, kontrollikoda oma töös keskenduma? ja minu küsimus tuleb nüüd tšehhikeelsena. väga tore, et äh, et äh, meil on tegemist kandidaadiga, keda ei ole kohtusse kaevatud või kelle suhtes ei ole Olav algatanud uurimust, nii et tõesti õnnitleks teid, see on tõesti esimene samm, et inimene osutuks valituks Kontrollikoja liikmeks. ja teiseks on väga tore, et te olete entusiastlik äh, inimene, ma vaatasin teie videoid, ma vaatasin äh, teie CV-d, sain teie kohta palju asju teada, aga töö Kontrollikojas on kohati väga äh, Äh, igav, keerukas. Äh, kuidas te suudate saa-, säilitada oma entusiasmi ja energiat, kui te hakkate tegema Euroopa äh, audiitori tööd, et kas te oleksite valge lammas mustade hulgas või must lammas valgete hulgas? To... aitäh, kui me vaatame kontrollikoja tulevikku ja mõtleme selle üle, et äh, mida oleks vaja rõhutada, siis äh, Euroopa äh, Komisjon tegeleb rohkem tulemustepõhise eelarvestamisega ja see on järjest olulisem asi Euroopa Komisjonile, siis ma arvan, et seetõttu peaks ka Kontrollikoda oma tegutsemist äh, muutma ja see puudutab siis, äh, praegu on vaja, praegu on viiekümneprotsendiline tasakaal äh, erinevate lähenemiste vahel, aga ma arvan, et kontrollikoja president ja teised liikmed peavad rohkem tulemuspõhise auditeerimise põhimõttele üle minema, et nii on palju paremini äh, võimalik tõestada seda, et kas tõesti ollakse tõhusamad ja ma-, kokkuhoidlikumad, et äh, kui ollakse tõhusamad, siis äh, mingil hetkel tekib kodanikel ka suurem usaldus Euroopa institutsioonide ja Euroopa projekti suhtes. nii et ma tõesti toetan seda, et ollakse ambitsioonikamad tulemusauditi suunas liikumise osas, sest siis on võimalik ka tõestada Euroopa lisandväärtust ja kui on võimalik seda ka paremini äh, siduda parema kommunikatsiooniga, mul oli väga hea meel äh, selle üle, et äh, kontrollikoja raporteid tutvustati kuueteistkümnes liikmesriigis, et ka eriraporteid tutvustatakse mitte ainult Euroopa Parlamendile, vaid ka teistele huvirühmadele. see on minu jaoks üks asi, mis on väga oluline et ähm, me tegeleksime teemadega, mis on olulised äh, kodanikele ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta programmis rõhutatakse järjest rohkem ähm, julgeolekuküsimusi, rändeküsimusi ja võttes arvas, et see on oluline ja et Euroopa Liidu eelarve nendes valdkondades kasvab, on äh, see ka väga loogiline oluline on, et oleks võimalik äh, tõestada lisandväärtust ja seda, et Euroopa maksumaksja raha on hästi kulutatud ja mis puudutab minu energilisust, äh, siis äh, teen, mida suudan selleks, et kontrollikotta seda kaasa võtta. ma alustasin sellest, et ütlesin, et olin kaks aastat eelarve- ja rahandusminister ja sain te teha koostööd Belgia kontrollikojaga, aga olles kuus aastat äh, justiits-, äh, sise- ja rändeminister, äh, tege-, tegin samuti koostööd kontrollikojaga ja meil Belgia kontrollikoda mingil hetkel tegi ka eriraporti, mis puudutas vanglate ülerahvastamist ja siis Äh, viis aastat hiljem me endiselt arutasime seda ähm, Belgia parlamendis, nii et ma arvan, et see kogemus, mille ma olen saanud äh, Belgia valitsusest, äh, aga ka ähm, siseministrite nõukogust, ma arvan, et ma saan ähm, kontrollikotta sealt kaasa võtta kogemusi ja teadmisi. kolleeg Ajala Sender, palun. aitäh Ehm, tere tulemast äh, teile, proua Tortelbaum, siia. ka mina tahaksin tervitada seda, et äh, teie kandideerimine tähendab seda, et äh, paraneb sooline tasakaal kontrollikojas lisaks sellele olete te enne olnud kõrgetes ametites, äh, olete olnud minister, ma arvan, et te olete andnud panuse sellesse, et naiste olukord äh, on paranenud teie koduriigis, näiteks seoses Belgia nimeseadusega vaadates teie CV-d, siis tuleb tõdeda, et see on, et seal on väga palju poliitilisi kõrgeid ametikohti, aga ähm, me jälgime siin parlamendis ka Belgia poliitikat väga tähelepanelikult. oluline on äh, teie suhe endisesse kandidaati, endisesse liikmesse härra Pinkstenisse ja võib-olla kui meie ja äh, ja täiskogu teid toetavad, siis äh, kuidas te kavatsete vältida seda, et äh, tekiksid teie äh, et ei tekiks probleeme, kui te lähete kontrollikotta tööle ja lahkute oma ametitest. Te olete oma vastutes kirjeldanud oma veendumusi, mida te ole, millest te olete lähtunud varasemas töös aga selline valdkond, mis on väga, nii oluline Euroopa tuleviku jaoks, nimelt ränne, äh, selles valdkonnas äh, on teie tegutsemine olnud üsna jäik. ma ei ütle seda sellepärast, et see vastaks minu partei seisukohtadele, vaid ma olen seda lugenud äh, ajakirjandusest kontrollikojas on väga oluline tõeline meeskonnavaim, et kõik kontrollikoja liikmed ajaksid ühte asja. ja me ju tungime uude valdkonda, et kontrollikoda hakkab tegelema tulemuspõhise auditeerimisega ja nii edasi. nii et oluline on äh, Äh, pidada konstruktiivset dialoogi. milline on teie seisukoht selle kohta ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pidite astuma tagasi seoses energia, uuenevate energiaallikate maksustamisega, kas te palun võiksite sellest veidi rääkida ja seda selgitada? aga nagu öeldud, te olete väga olulistel ametikohtadel olnud äh, ja ootan huviga teie vastust aitäh äh, selle küsimuse eest. esmalt äh, räägiks oma poliitilisest mandaadist, et äh, kui Euroopa Parlament mind toetab, siis ma loomulikult astun kõigist, kõigilt ametikohtadelt kohe tagasi, ma olen Antwerpeni linnavolikogu liige ja par-, Belgia par-, parlamendi liige äh, ja Moemuuseumi sõprade liige. nii et ähm, jah, meil on eetikakomisjon ja kui mingil hetkel on võimalik äh, teha mingeid muid asju, nagu näiteks äh, osaleda mingites heategevusüritustes, siis ähm, võib eetikakomisjonilt küsida, et kas see on võimalik, ma ei, kui kaua see kestab, äh, ma arvan, et mitte eriti kaua, sest see tähendab, et tuleb kirjutada kiri ja öelda, et homsest astun tagasi ja nad peaksid leidma mingi äh, asendaja, aga see ei ole minu jaoks äh, probleem tollel hetkel. ja parlamendis on meil ka olemas äh, vastav äh, mehhanism ja selle tegemine on täiesti normaalne, sellepärast et sõltumatus peaks olema äh, täiesti väljaspool kahtlust äh, et ei tohiks äh, tekkida mingeid küsimusi, et kas äh, on mingisuguseid äh, vastuolusid erinevates mandaatides. ja mis puudutab tagasiastumist, et me toetasime päikesepaneelide ja tuulegeneraatorite ostmist ja see programm kestis kahe tuhande esimesest kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja siis alles tuli äh, analüüs, et milline et kui palju see asi la-, maksma läks, nii et meil pidi tulema mingisugune lahendus, aga see asi muutus väga isiklikuks. ma olin tolleks hetkeks olnud kaheksa aastat minister ja me kõik teame, et kui palju äh, selline ametikoht võib äh, inimese eraelu mõjutada ja kui see muutub nii Äh, segavaks, et ei ole võimalik äh, enam äh, mõistlikult tegutseda, oma eraelu elada, siis oli mõistlik tagasi astuda, ma sain tagasi oma arvamusvabaduse ja sain ühe semestri ülikoolis õppida. mis puudutab soolist tasakaalu, seda ka mainiti. ma arvan, et on väga hea, et Euroopa Kontrollikoda peab äh, soolist tasakaalu väga oluliseks, et kui te mind toetate, siis on mul väga hea meel, et äh, sooline tasakaal liikmete hulgas muutub paremaks, aga seal on äh, tegemist ju suurema organisatsiooniga ja soolist tasakaalu peaks äh, selle puhul ka silmas pidama. ma olen sellele alati väga palju tähelepanu pööranud, kui ma olin äh, Äh, välisminister, siis ma ka pöörasin sellele tähelepanu, sellepärast et äh, seal oli väga palju meestöötajaid äh, ja naised töötasid reeglina madalamatel ametikohtadel, nii et ma olen teadlik soolise tasakaalu olulisusest ja toetan nii mehi kui naisi, mm, kes soovivad edasi jõuda, aga igal juhul on vaja ka inimesi hinnata ja äh, teile võtta parimad. nii et äh, väga hea on, et on ka aastane äh, raport ja et on võimalik ka soolist tasakaalu silma, üldiselt silmas pidada. aitäh ja kolleeg Labajova, palun. aitäh, tere tulemast, Anne-Mii, meie komisjoni. ma arvan, et äh, sinu, teie kogemused ja energia toovad uut lähenemist komisjoni ja mm, ootan seda huviga Te olete töötanud väga ähm, keerukate valdkondadega riigis, mis on väga keerukas äh, ja ma arvan, et äh, te olete, te saate väga hästi hakkama keerukates küsimustes äh, ja saate väga hästi hakkama keeruka Euroopa äh, auditiga. lugesin teie kirjalikke vastuseid, te mainisite äh, tulemuspõhiseid auditeid, lisandväärtust. Teil tundub olevat äh, kogemusi sellega, et te olete näinud asju mõlemalt poolt, liikmesriigi poolt ja Euroopa perspektiivist. Te rääkisite sellest, et vaja on, et liikmesriigid annaksid usaldusväärset, korrektset teavet komisjonile. Ehm, ma tahaks teada, milline on teie arvamus võttes arvesse muidugi seda ähm, tulemuspõhist auditit, ähm, kas komis-, kas äh, Kontrollikoda peaks olema võimeline pöörduma otseselt äh, liikmesriikide poole selleks, et li-, ja küsima liikmesriikidelt äh, andmeid või peaks jääma praegune olukord, et kuna te olete näinud mõlemat poolt, siis mida teie sellest arvate? aitäh! ma arvan, et Äh, täpne ja usaldusväärne aud-, info on auditi jaoks äh, väga oluline ja äh, kontrollikoda peab jääma objektiivseks, kontrollima Euroopa Liidu kulutusi ja sellepärast on minu meelest äh, normaalne, et äh, esmalt pöördutakse teabe saamiseks komisjoni poole ja aga kuna me teame, et umbes kaheksakümmend protsenti äh, vahenditest äh, neid kaashallatakse koos ähm, kohalike ähm, omavalitsustega, piirkondlike omavalitsustega, siis ma arvan, et Euroopa Komisjon küsib seda teavet liikmesriikidelt kui pöörduda liikmesriikide poole otse, siis kom-, kohu-, kontrollikoda peaks olema väga teadlik, milline on äh, korralik menetlus, sest äh, kui äh, aruanne on koostatud, siis peaks olema ka teatav aeg selle läbitöötamiseks ja vastamiseks. et selles mõttes peaks olema väga ettevaatlik otse liikmesriikide poole pöördumisega, me peamiselt peame siiski tegema koostööd komisjoniga ja kui tõesti sellest ei piisa, siis võib-olla oleks vaja mingit mm, võimalust liikmesriikide poole pöördumiseks, aga ma ei alustaks sellest, sest see muudaks menetluse keerukamaks. ma arvan, et äh, kõige olulisem on see, et äh, töö käiks Euroopa Komisjoni kaudu, see on äh, parim, mida saaks teha, aga ähm, liikmesriikide poole pöördumist ei saaks siiski ka väli-, välistada. kolleeg Flanagan, palun. Uh, uh, suur-suur aitäh. positiivne pool teie kandidatuurist mm, puudutab sellega, et sooline tasakaal muutub paremaks, aga negatiivne pool äh, peitub selles, et järjekordne poliitika on meie ette jõudnud. aga tulles nüüd tagasi selle teema juurde, et miks te tagasi astusite äh,, Eh, siis eh, minu eh, info kohaselt te saite teada, et see maks oli põhiseadusvastane, sellepärast et see maks oli tegelikult juba olemas, ma ei tea, kas see nüüd õige või mitte. ja ma tahaksin teada, et võttes arvesse, et teie üks tööülesannetest oleks tagada, et Euroopa Liidu raha, rahasid kasutatakse seaduslikult ja mõistlikult, siis kas see, mis aset on leidnud, õõnestab seda aspekti? teine küsimus milline on teie arvamus äh, selle segadusega seoses, äh, ähm, äh, mis puudutab kaheseid korraldusi, tegelikult minu arvates peaks olema ühekordsetega tegu, kui kasutatakse rohkem, kui ette on nähtud, me ei tohiks lasta tekkida segadusel. ja kolmas, eh, regionaalne vigamäär enne korrektsiooni peaks kehtima üleüldisele komisjoni eelarvele. Eh, korrektsioon kehtib ainult auditivaldkondadele. Eh, kas seda ei tohiks või kas seda ei peaks siis üldisele ka laiendama, aitäh? suur aitäh selle esimese küsimuse eest. teatud hetkel, kui valitsus langetab mingi otsuse, siis loomulikult kohtud on need, kes saavad teatud menetluse peatada, see on reegel ja meil on sõltumatu kohtusüsteem ja see on kõik väga tavapärane. minu eh, juhtumi puhul on see aset leidnud, see on juhtunud, seda on juhtunud ka teiste mm, kasuste puhul ja siis tuleb langetada otsus ja äh, läbi on viidud äh, post factum uuring ja seda ei ole tehtud mitte ainult minu juhtumi puhul, vaid äh, ka paljudel teistel juhtumitel. teine asi, kui jah, kui rääkida sellest, et mina olen poliitik, siis jah, tõesti see nii on, aga mina olen veendunud, et äh, väga laiapõhjaline töökogemus äh, saab kasu tuua kontrollikojale Äh, praegusel hetkel Euroopa Kontrollikoja liikmete hulgas on inimesi, kellel on väga palju Euroopa Parlamendi või riikliku parlamendi kogemust, ähm, ministrite nõukogus saadud kogemust Euroopa tasandil, aga seal on ka tehnokraate ja akadeemilise taustaga inimesi ja ma arvan, et Euroopa Kontrollikoja toimimismehhanism on ju toimida kolleegiumina ja seetõttu on ääretult oluline, et äh, inimeste profiilid oleks väga erinevad ja mis puudutab vigade määra, siis äh, ma arvan, et äh, üsna hea on see, kui vaadata nüüd seda heakskiidumenetlust, siis praegusel hetkel äh, tehakse tööd kvalifitseeritud arvamuse küsimuses. ma arvan, et aruanne või raport ei peaks olema ainult karistusliku loomuga. Need dokumendid peaksid olema ka konstruktiivsed ja julgustavad. parandused, edasiminekud on olulisemad, kui alustada uue projektiga, siis ma kujutan ette, et mõnikord teatud hetkel see projekt projekt võib-olla ei toimi väga hästi või täiuslikult, aga kui näha mingit raportit selle teemal, et siin on puudujäägid, seda tuleb parandada, eh, siis kui selle abil olukord paraneb, siis see on väga hea me peaksime tegema tööd selle nimel, et olukord paraneb arvan, ei peaks lihtsalt kellelegi näpuga näitama ja kedagi häbistama. Äh, ma arvan, et kui toimub edasiminek ja paranemine, siis see on väga oluline ja seetõttu on hästi oluline kvalifitseeritud tasandil tööd teha. Äh, siis on võimalik öelda Mm, mis toimib ja mis mitte. Äh, viiekümnel juhul, äh, viiekümnel protsendil juhtudel äh, on veamäär väiksem, viiekümnel protsendil juhtudest suurem ja ähm, kui veamäär on viis koma kaheksa, viis koma üheksa protsenti, siis on paranemisruumi palju ja ma arvan, et see kvalifitseeritud arvamus annab meile võimaluse teha tööd äh, mitte ainult selles kontekstis, kas midagi on must või valge, vaid me saame mängida ka halli varjunditega. Mm, alati ei ole asi mustvalge, äh, sageli tuleb mängu ka hall ja seetõttu siit, siis me saamegi olukorda parandada. kolleeg Baltšiitis, palun. aitäh, proua esimees, lugupeetud kandidaat Teie kogemuste osas ei ole mul mitte mingeid kahtlusi. mina isiklikult äh, samamoodi nagu ka paljud äh, saadikud on nõus selle üle, et meil on võimalik soolist äh, tasakaalu parandada Kontrollikojas. mul on üks küsimus teile. Teil on väga palju kogemusi erinevates valdkondades, täpselt samamoodi nagu ka teistel Kontrollikoja liikmetel aga te olite ka minister. ja Antwerpeni sadama haldusnõukogu liige. Te olete olnud ka Antwerpeni linnavolikogus samal ajal. Teie arvates ei olnud huvide konflikt. tahan teada, kas te arvate seda ikka veel nii? teine küsimus puudutab äh, informatsiooni kvaliteeti. sellise info kvaliteeti, mida parlamendi liikmed soovivad saada komisjonilt. kontrollikoda ütles, et nad ei saa selle kohta otsust vastu võtta, sellepärast et kõik liikmesriigid ei edasta vajalikku informatsiooni. oleme üritanud seda probleemi nüüd aastaid lahendada. Teil on selles küsimuses kogemusi, te olite äh, aserahandusminister ja te leiate, et meil peaks olema ka väga selge menetlus, et kui korrektne informatsioon on edastatud, siis riiklikud, siseriiklikud kontrollikojad peaksid vastutust võt-, suurema vastutuse võtma. võib-olla me peaksime selles vastutuse osas isegi äh, seadusi muutma. aitäh! ma olen täiesti teadlik sellest, et hetkest, mil minust saab Euroopa Kontrollikoja liige, astun kohe tagasi kõikidelt ametikohtadelt, hoolitsemaks selle eest, et äh, huvide konflikti ei ole. ma ei ole viimased kaks aastat enam valitsuse liige olnud, ei ole nii, et ma nüüd tõesti valitsusest läheksin otse Kontrollikoja liikmeks. viimased kaks aastat olen olnud Belgia parlamendi välisasjade komisjoni liige. astun otsekohe tagasi ka linnavolikogu liikmelt ja Antwerpeni sadamanõukogu nõukogust. kui te leiate, et siin on olnud mingeid äh, konflikte noh, äh, kui näiteks parlamendis koostati raporteid või kui hakatakse ka kontrollikojas auditeid koostama näiteks Antwerpeni sadama kohta, siis saab minu lihtsalt sellest menetlusest välistada, hoolitsemaks selle eest, et huvide konflikte ei ole. aga minu jaoks on täiesti selge, et ma astun kõikidelt oma ametikohtadelt otsekohe tagasi jah, tõesti, vahel on väga raske, on vahel õiget statistikat ja infot saada. ja see on veelgi raskem siis, kui on vaja liikmesriikide strateegiad äh, töökohtade loomiseks äh, omavahel ühendada see on keeruline, sellepärast et teatud liikmesriikides on probleemiks noorte tööpuudus, teistes riikides võib-olla aga äh, vanemate inimeste tööpuudus, et sul on erinevad andmed ja siis need tuleb omavahel ühendada ja koostada siis põhjalik analüüs väga erineva statistika põhjal. ma arvan, et üheks võimaluseks võiks olla see, et äh, kontrollikoda teeks rohkem koostööd äh, riiklike sise, riiklike äh, kont-, riigikontrollidega ja võib-olla võiksid äh, riigikontrollid ka rohkem koostada auditeid kaasrahastatud projektide kohta, mida on siis rahastatud Euroopa Liidu rahade ja kohalike omavalitsuste vahenditega. ma arvan, et selline koostöö aitaks kiiremini ja lihtsamalt saavutada õige, õiget informatsiooni edastust. jah, olukord oli teistsugune, sest ma olin äh, Flandria parlamendi eelarve ja rahandusminister, kui Kontrollikoda soovis saada infot, siis me saime lihtsalt äh, e-kirja, me saatsime selle info edasi, aga nüüd Euroopa Kontrollikojas on tõesti äh, Äh, taustsüsteem suurem ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, tõesti õiget ja kvaliteetset infot edastatakse. ja tõesti, see info, mida kontrollile kohale edastatakse, see võib olla väga erinev. aitäh, järgmisena kolleeg Staes. aitäh, proua esimees, ma räägin hollandi keeles mitte selleks ainult, et äh, vähendada Hollandi kabiini tööd, vaid ka sellepärast, et proua Türtelbaumiga rääkida oma emakeeles tund aega tagasi enne teie kuulamist rääkisime me komisjoni eelarve täitmise heakskiitmisest, härra Zeller on selles küsimuses raportöör. ja üks märkuseid, mida härra Zeller oma raportis teeb, on see, et komisjon äh, võtab üha rohkem uusi rahastusmeetmeid kasutusele, erinevaid fonde, aga samal ajal läbipaistvus ja nende vahendite avalik kontroll muutub järjest keerulisemaks. me kohtusime mõned nädalad tagasi ka kontrollikoja liikmetega ja koos kolleeg Tõnis de Jongiga kuue fraktsioonist pidime me tõdema, et kontrollikojal on väga vähe võimalik saada infot keskpanga tegevuse kohta. tundub, et Euroopa Liidus on nüüd moeks see, et me ei kasuta enam eelarvevahendeid, vaid mingeid muid väljaspool eelarvet äh, asuvaid vahendeid üha rohkem kaasatakse keskpanka vahendajana, seega kontrollikoda ei saa kasu, kontrollida enam äh, Äh, nende vahendite kasutamist, samamoodi ka parlament mitte. kuidas teie seda hindate, seda olukorda nii varasema poliitikuna kui ka tulevase kontrollikoja liikmena, et kuidas sellesse probleemi suhtuda? Uh, um, aitäh, tõesti. kui vaadata kontrollikoja seisukohti, eelarve, eelarve täitmise äh, kohta, siis tuleb tõdeda, et äh, maksed toimivad hästi, makseid tehakse korrektselt, õigeaegselt, aga paindlikkust on vähe ja muretsetakse ka selle pärast, et äh, maksmata arveid on võimalik äh, äh, välja maksta siis järgmise programmiperioodi ajal. ja tõesti, finantshalduse puhul tekitab see väga palju probleeme, et meil on üha rohkem erinevaid fonde, väga palju erinevaid meetmeid, mida kasutatakse siis väljaspool eelarvet ja see toob ka liikmesriikide jaoks probleeme kaasa sellepärast et äh, liikmesriikidel on väga raske ka tõhusalt kasutada fondide vahendeid näiteks taristu väljaehitamiseks ja näiteks Antwerpenis on meil olnud väga palju kogemusi sellega aga seda on näha ka liikmesriigi tasanditel, et hakatakse üha rohkem erinevaid fonde kasutama ja vahel on see väga Äh, raske, sellepärast et kui soovitakse era- ja avaliku sektori vahendeid ühendada, siis on selleks vaja veel eraldi meetmeid välja töötada. minu arvates on tähtis see, et kogu see menetlus jääks läbipaistvaks ja kontrollitavaks. mina olen siin poliitikuna, poliitilise taustaga, aga ma annan endale väga hästi aru, et hetkel, millal minust saab Euroopa Kontrikoja liige, pean koos sealse meeskonnaga hakkama äh, koostama korralikke kontrolliraporteid, kas kõik on läbipaistev, kas tõhusus on tagatud ja fondide kasutamine on tegelikult nii-öelda kaasaegse juhtimise meede, aga selle väga tähtis ka läbipaistvus ja kontroll, sest mingil hetkel lihtsalt kaob ülevaade, et millised fondid, millised vahendid on millistes fondides, kes kasutab mida, kes vastutab milliste vahendite kasutamise eest ja väga tihti unustatakse ära just pikaajaline vastutus ja see võib endaga kaasa tuua väga suure segaduse ja probleemid. kui minust saab kontrollikoja liige, siis ma näen seda kui enda ülesannet hoolitseda kontrolli eest. ja seda näitavad ka juba praegu koostatud äh, raportid, et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et finantsvahendite kasutus oleks selge ja läbipaistev ja kontrollikojal peab olema ka võimalus äh, kontrollida siis, kas neid vahendeid erinevatest fondidest on tõhusalt kasutatud. ja siin jällegi tõesti, tegemist on väga tähtsa meetmega ja tegelikult äh, aluslepingud ju näevad ette, et Kontrollikoda peab aitama parlamendil kontrollida seda, kas Euroopa Liidu vahendeid on tõhusalt kasutatud. panin ka ennast kõnelejate nimekirja, ütleb proua Kressle. mina leian, et on väga hea, et te kandideerite. meil on tõesti vaja rohkem kogemusi just rände küsimustes. me käisime eelmisel nädalal Kreekas ja nägime jällegi, käisime seal erinevates pagulaslaagrites, aitäh kõikidele kolleegidele, kes sellel visiidil osalesid ja kui me räägime pagulaste aitamisest, siis me näeme alati, et raha on ära kasutatud, aga olgem nüüd ausad, me tegelikult ei tea, mis me selle raha eest saame, sest see kas süüakse ära, juuakse ära nende eest, ehitatakse vannitubasid, WC-sid, nii et see raha kaob nii-öelda ära kui ma ütlen kaob, siis see tundub kuidagi ebaõiglane, aga ilmselgelt on see raha kadunud ja me ei tea, kas äh, need summad, mida maksti, äh, olid ka õigustatud, sest meil ei ole piisavalt andmeid ja mul on väga hea meel, et teie kandideerite ja ma tõesti loodan ja et teie Kontrollikojas hakkate tegelema just nende küsimustega, sest see, mida me praegu Kontrollikoja raportites näeme, on see, et see ei ole kõik, mida meil on vaja. me ei saa piisavalt infot, tegemist on probleemidega, mis valitsevad kõikides liikmesriikides, ilmselgelt Kreekas on need suuremad kui võib-olla mujal, aga ka Itaalial on siin suuri probleeme ja sellepärast mul on hea meel, et te asute Kontrollikojas tööle ja loodan, et te tegelete selle valdkonnaga ja ma loodan teie kogemuste peale. mul on üks küsimus, mille ma esitan kõikidele kandidaatidele kas te kavatsete kolida Luksemburgi, kas te kavatsete endale korraldada elamise korteri Luksemburgis või seal lähedal kuskil? järgmisena Ines, palun. jah, aitäh, proua esimees. kui lubate, siis küsin ka Äh, ma olen täiesti nõus, et meil on vaja rohkem kogemusi. aga meil on vaja ka toetust. kvaliteeti ma enne juba mainisin. ja sellest on ka minevikus räägitud äh, minu fraktsioon on selle ka tõstatanud ja tõesti võib pea, võib-olla tuleks ka äh, kontrollikoja liikmete nimetamise puhul olema enne mingi jahtumisperiood, kui on oldud minister, et lihtsalt ei ole võimalik valitsusest otse minna kontrollikotta, sest ilmselgelt te enne olite poliitiliselt vastutavas äh, äh, ametipostis, nii et ma tõesti äh, hindan väga teie kogemusi, teil on neid palju erinevates valdkondades, aga ma eelistaks, et äh, nii nagu ka teiste kontrollikoja liikmete puhul, siis kui oleks mingi selline nii-öelda jahtumisperiood, enne kui asutakse siis kontrollikoja liikme kohale. aga ma ei sea kahtluse alla teie kogemusi, nendest on kontrollikoja ajal kohe kindlasti väga palju kasu aga mulle sobiks, kui oleks ka selline jahtumisperiood ette nähtud. proua Kessle, kui ma sain aru teie eluloost, siis tegelikult see nii-öelda jahtumisperiood on olnud äh, päris pikk, pikem kui see, mida me oleme siiamaani välja pakkunud. kolleeg raportöör soovib ka praegu kohe vastata või pärast? vabandust, proua Türtelbaum, meil on segadus ma tahaksin teha siis lihtsalt lõpliku kommentaari pärast arutelu. Uh, aitäh selle küsimuse eest äh, rändeküsimuste kohta. tegemist on tõesti väga keerulise küsimusega, mitte ainult poliitikakujundajate jaoks, vaid ka siis, kui soovite kulutada eelarvevahendeid teatud liikmesriikide aitamiseks, sest nad on sattunud rändesurve alla ja see oli ka tegelikult Euroopa Kohtu avaldus, et meil ei ole praegusel hetkel piisavalt, vabandust, kontrollikoja arvamus, et siiamaani meil ei ole piisavalt olnud äh, kogemusi raportitega rände kohta ja rände probleemidega võitlemise kulutuste kohta nii et tõesti on ilmselge, et meil on võimalik eh, seda olukorda parandada, seda nüüd läbi lillede öeldes. kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal ma olin minister, kes tegeles just rändeküsimustega, see oli siis veel enne pagulaskriisi ja juba toona me siseministrite nõukogus rääkisime sellest, et meil on vaja ühist rändepoliitikat Euroopa Liidu jaoks ja kuidas me saaksime just kõige rohkem rändekriisist äh, haaratud riike aidata, neid, kes olid sattunud rändesurve alla siis. ja olen nõus sellega, et äh, ja seda on raportist ka näha, et äh, aruandlus ei ole piisavalt konkreetne öö, ja me ei tea, kuidas neid vahendeid täpselt kasutatakse eelarvevahendid äh, rändele ja piirikaitsele suurenevad äh, ja sellepärast on väga tähtis, et Kontrollikoda ka kontrolliks nende vahendite kasutamist. me äh, töötame maksumaksja rahaga ja me peaksime näitama, et kui kasutatakse vahendeid rändekriisi haldamiseks, siis tuleb neid vahendeid kasutada tõhusalt. muidugi ei ole lihtne saada korrektseid äh, korrektset üksikasjalikku statistikat, aga kuna tegemist on uue küsimusega, ei ole vaja siin koostööd teha mitte ainult liikmesriikidega, vaid ka partnerriikidega. tegemist on väga tähtsa küsimusega, mul on väga hea meel, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tegevuskavas on viis raportit ette nähtud just äh, rände ja julgeoleku küsimuste kohta ja ma arvan, et mida rohkem me teeme just äh, tulemuspõhiseid auditeid, seda paremaks muutume me ka tulevikus. suur tänu ja nüüd saab sõna raportöör, palun. üks hetk Äh, Luksemburgi küsimus. Luksemburgi küsimus siiski, kus te kavatsete elama hakata? jah, ka lähen Luksemburgi, mul ei ole võimalik iga päev Antwerpeni ja Luksemburgi vahel hakata sõitma ja ma leian, et Luksemburgi pealinn on ka väga ilus koht elamiseks. No, no, I m, I m, <laughs> no, no, I want to rent an apartment. ma kavatsen kas üürida või osta korteri seal ja kavatsen siis sinna tõesti ka sajaprotsendiliselt kolida, siin tõesti ma arvan, et Luksemburgis on võimalik ka leida korter, kus siis pärast ööd on hea koju jõuda. aitäh! Eh, raportöör, jah, äh, aitäh, hästi lühidalt äh, sellest jahtumisperioodist on väga kahju, et Belgia ei ole vabariik, vaid on kuningriik. meil Eestis ei ole äh, kuningat ja meil on niimoodi, et kui on presidenti vaja, siis võtame neid kontrollikojast. see kõik on legaalne, et äh, kontrollikoja endine liige saab siis äh, nii-öelda äh, üleminekurahasid, aga kui sa saad siis presidendiks, siis üleminekuraha vastuvõtmine on kuidagi natukene kahtlane, et kas see on siis nüüd hea või halb, seda võib arutada, aga see on täiesti legaalne tahtsin öelda, et äh, siin komisjonis me tegelikult ei aruta seda, mida välja tõi äh, härra Flanagan, et kas meil on vaja rohkem poliitikuid või professionaalseid audiitoreid me ei aruta seda täna, me peaksime keskenduma kandidaadile ja minu seisukoht raportöörina on, et me oleme väga õnnelikud, et meil on hea kandidaat ja härra Flanagan, vaatan nüüd teie otsa, ma olen täiesti veendunud, et mitte kõik poliitikud pole halvad, mõned on päris head. aitäh, sellega on kuulamine lõppenud ma palun nüüd äh, edasi minna suletud äh, koosolekuga. kõik, kellel ei ole õigust hääletada, palun lahkuge kohe viie minuti jooksul ja need viis minutit peaksid siis ka piisama fraktsioonidele selleks, et äh, pidada sisearutelusid kandidaadi kohta.